kallid kolleeg-, kallid kolleegid, alustagem palun. Can I do the adoption of the draft agenda first and... ja kõigepealt siis äh, sooviksin äh, kiita heaks päevakorra, kas kõik on sellega rahul, kui nii, siis härra Krammeril on äh, päevakorraline küsimus homme, kui meil toimub koordinaatorite koosolek, siis me peaksime rääkima ühest teemast, mis puudutab äh, neid äh, ülisuuri veoautosid, äh, mis on teatavatel teedel keelatud. nüüd meil on komisjoniga siin mõningaid probleeme Euroopa Liidu seadustik äh, näeb äh, ette, et need ülisuured veokid äh, võivad sõita teatud riikides, aga mitte piiriüleselt ja nüüd volinik tahab Rahvusvahelisele Maanteeliidule saata kirja, et siiski võib lubada piiriülest sõitmist, sest et lihtsalt tead-, seadusi tõlgendatakse teisiti. mina olen nende ülisuurte veokite vastu ja kui nüüd niimoodi meist äh, mööda minnakse, siis see on lubamatu, volinik ei peaks seda kirja välja saatma enne seda, kui parlamendi ja nõukoguga on jõutud äh, kokkuleppele ja sind, äh, Brian Simson, palun ma minna parlamendi presidendi juurde. ta ütles enne oma valimisi, et ta ei luba sellist parlamendi ninapidi vedamist, me ei tohi lubada selle kirja väljasaatmist, me peame rääkima kindlasti sellest ka homme koordinaatorite koosolekul, aga nüüd, kui volinik äh, siin valmistab ette sellist kirja ilma parlamendi kaasamiseta, siis see on täiesti lubamatu. No. aitäh, härra Kraame, nagu te teate, rääkisin volinikuga ja rõhutasin seda väga selgelt seda, mis minu arvates Äh, saab olema Transpordikomisjoni seisukoht. ta selgitas mulle, nii nagu teie selgitasite, et juriidiliselt oleks see okei okay., ma panin selle päevakorda koordinaatorite koosolekul muude teemade all, aga päevakorras on see homme koordinaatorite koosolekul küll. ja minu ettepanek on arutada seda seal ja sealne otsus loomulikult, mis iganes me teeme selle muidugi ratifeeri-, ratifitseerib kogu, täiskomisjon äh, neljapäeva hommikul. härra Kraamer, palun. ma tsiteerin, ma annan. nüüd äh, tsiteerin. ta ütles, et äh, piiriülesed katsed, mis lähevad vastuollu direktiiviga, ei ole juhtumeid, millest komisjonile oleks teada antud ja kui komisjonil oleks selliseid kaebusi, siis ta paluks asjasse puutuvalt liikmesriigilt selgitusi, kui liikmesriigi ametivõimud ei sekku, et olukorda lahendada, siis komisjon algataks nende liikmesriikide vastu rikkumismenetluse. tsitaadi lõpp. see oli vastus minu küsimusele, mis ma esitasin teisel veebruaril aastal kaks tuhat kümme. jah, ma olen seda ka ise näinud, minu ettepanek on arutada seda koordinaatorite koosolekul homme ja mis iganes me siis otsustame, esitleme selle ka täiskomisjonile, mul ei ole õigust kirjutada kirja, enne kui mul koordinaatoritelt äh, sellist volitust ei ole, aga see, mille te tõstatasite, komisjon paneb seda tähele ja kindlasti tuleme selle teema juurde veel tagasi. mina ise kohtun komisjoni liikmega täna õhtul ja kinnitan seda seisukohta, mida oleme kinnitanud terve nädalavahetuse. okei okay.. ja kas nüüd saaksime minna edasi äh, koosolekute protokollide kinnitamise juurde, mis on kuuendast veebruarist, kakskümmend kolm, kakskümmend neli jaanuar, kui nii, siis läheme edasi piirkondlike lennujaamade lennuteenuste tuleviku juurde, härra Bradburni raport arutusele tulevad siis muudatusettepanekud. meenutan komisjoni liikmetele, Philippile, et see, mida plaaniti homseks, see on planeeritud nüüd märtsis edasi lükata, ehk need on siis need muudatusettepanekud, kes ei, mis ei ole homseks valmis, aga need peavad siis jõudma märtsiks. härra Bradburn kinnitan, et tõepoolest hääletus äh, lükati edasi järgmisse komisjoni koosolekule, põhjuseks on see, et muudatusettepanekuid on väga palju ja loomulikult tänu rohelisele nädalale, möödunud nädalal, siis me tahtsime olla kindlad, et kõik saavad muudatusettepanekud omakeelsetena kätte, saavad neid kaaluda ja arutada ja kui lubate, härra esimees, siis paar äh, kommentaari äh, muudatusettepanekute kohta, loomulikult kõiki ükshaaval läbi vaadata ei saa. välja arvatud siis see kommentaar, et üldiselt on nad väga kasulikud raportid äh,, selle, kasulikud muudatusettepanekud, konkreetsemad muudatusettepanekud on asjad, milles ma natukene kahtlen, sest nad on, ei ole spetsiifilised regionaalsete lennujaamade suhtes, vaid pigem sellised üldisemad ja seetõttu kontekst Äh, nad ei, nad päris konteksti ei lähe, aga üldiselt on need muudatusettepanekud üsna head ja kohtume variraportööridega kolmapäeval, püüdes siis välja pakkuda mingisuguseid kompromissmuudatusettepanekutega. nagu öeldud, ma ei kavatse kõiki neid ükshaaval läbi hekseldada, põhilised teemad, mille suhtes muudatusettepanekuid on esitatud. kõigepealt, kui vaatame põhjenduspunkte ja see, millele, mille suhtes on esitatud päris palju muudatusettepanek, härra Ojas ähm, ja Wortmann Kool, härra Sassuli, Sassuli, ma arvan, et nende puhul on siin terve hulk äh, päris kasulikke muudatusettepanekuid, püüdes defineerida, mida me peame silmas regionaalse lennujaama all. Saksamaal oli meil selle suhtes suur debatt ja meil on probleem, kuidas neid defineerida, kuidas defineerida seda teenust, mida seal pakutakse. küsimus on ju selles, et tegelikult on kõik kinni numbrites mõnes mõttes see ei identifitseeri konkreetselt ära, mis asi on regionaalne lennujaam. niisiis püüame kokku panna äh, põhjalikuma, põhjendatuma definitsiooni äh, ja mõned muudatusettepanekud on nendes põhjenduspunktides ka ära toodud ja ehk õnnestub siin välja tulla hea kompromissiga. teine valdkond on siis avaliku teenuse pakkumine ja riigi abi. siin on jälle terve hulk häid ettepanekuid tervelt hulgalt kolleegidelt selle teema suhtes ja loodetavasti jõuame hea kompromissini ka siin. mis puudutab nüüd ühe koti reeglit, siin ma tahaksin välja öelda, et tundub, et kõik äh, leiavad, et see üks koht, äh, üks pagase koht on see, mis on probleem, eriti teatud äh, osade odavlennufirmadega, mõned liikmesmaad on siin oma reeglid kehtestanud, aga regionaalsete lennujaamade kontekstis, regionaallennude kontekstis, vaatama seda, et tegelikult selget kokkulepitud piiri ei ole ju käsipagasi kohta kui te kasutate näiteks väikest äh, lennukid, väiksed lennukid reeglina teenindavad ju regionaalseid äh, lennujaamu, siin ei ole piisavalt lendajaid, et normaalsuurusega lennukeid kasutada. inimesi ajab segadas, segadusse see, et nad tulevad äh, äh, Nad ei saa, äh, tähendab, kohver läheb käsipagasisse, samal ajal lennukisse seda viia ei saa, sellepärast et see lennuk on liiga väike ja ikkagi tuleb see pagas ära anda äh, ja nagu öeldud, see siis tekib tõepoolest äh, juhtudel, kus on väiksemad äh, lennukid, kus äh, pagasiruum on ka väiksemaks, siin on terve hulk kompromissettepanekuid ja tõenäoliselt leiame siin ka mingisuguse ühise kompromissi, mis oleks reaalne. järgmine teema, mille suhtes on palju muudatusi esitatud, härra Birker, Ugias, need on siis ähm, mitmeliigiliste transpordiliikide ühendamine, need on väga-väga kasulikud, sest raportis ütleme korduvalt, et peab olema piisav erinevate transpordiliikide ühendus äh, lennu äh,, regionaalsete lennujaamade ja muude äh, transpordiviiside vahel. ja lõpuks, mis puudutab siis üldiset Äh, üldist valdkonda, millist mõju avaldavad regionaalsed lennujaamad nende piirkondade majandusele, siingi on esitatud mõned muudatusettepanekud, eriti mis puudutab suuremate regionaalsete lennujaamade kaasamist TNT võrgustikesse, seda ma väga toetan. ja eriti neid ettepanekuid, äh, mis äh, toetavad majandusarengut, töökohtade loomist ähm,, soodustades regionaalseid eh, lennuliine ja lennujaamu. Need on siis põhiteemad, nende suhtes on ehitatud, esitatud kõige rohkem muudatusettepanekuid, nagu ma ütlesin enne, ma olen väga-väga tänulik kolleegidele ja ma, minu arvates on need üldiselt kasulikud ettepanekud ja ma loodan, et kolmapäeval, kui me kohtume, siis suudan välja pakkuda ka piisava hulga kompromisse, nii et järgmine kord saame selle raporti üle ka hääletada, aitäh! aitäh, härra Bradbury, härra Berk-, Birker EPP. tänan, esimees. meil oli võimalus äh, pidada üldisi arutelusid selle raporti teemal. ma tahaksin äh, tänada Philip äh, Bradburni koostöövalmiduse eest, mida ta näitas üles juba enne raporti kirjapanekut ja see koostöö on nüüd jätkunud kuni hääletuse eelõhtuni, arvestades eriti seda, kui palju meil on muudatusettepanekuid. toetan äh, Philip Radburni riigiabi küsimuse lahendamisel me peame arutama kas äh, tõesti on siin vajalik, et äh, avalikust äh, eelarvest toetatakse piirkondlike lennujaamade käitamist? piir, viitan siinkohal Euroopa Komisjoni poolsele kontrollile, millele on viidatud, see puudutab Saksamaa ja Austria lennujaamu. mina lendan siia Klagenfurtist, mis on samuti piirkondlik lennujaam. Euroopa Komisjon on arvamusel, et äh, tekib konkurentsi moonutamine, kui äh, osadele lennuettevõtjatele kaotatakse, vabandust, korvatakse teatud äh, kulud, mis tekivad äh, liinide käigus hoidmisega. ma arvan, et äh, siinkohal ei peaks me kõike avaliku sektori lahendada jätma, sest võivad tõesti mainitud äh, probleemid tekkida. me peaksime muutma need lennujaamad atraktiivsemaks, kui nad seni on olnud. problemaatiline on minu arvates äh, kohatine kitsas vaatenurk. kui me räägime piirkondlikest ja väikestest lennujaamadest, siis mõnikord äh, taandatakse probleem äh, sellele, et see ühe pagasiühiku regulatsioon toob endaga kaasa mahtude vähenemise üle seitsmekümne protsendi. see mõjutab tõesti äh, lennuettevõtjaid tõsiselt, väidetavalt, aga mulle tundub see siiski liiga kaugele minev väide. piirkondlikel lennujaamadel on väga erinevad äh, probleemid, mis võivad kuhjuda rahvapartei on esitanud omalt poolt muudatusettepanekud ja need puudutavad äh, eelkõige just äh, selle tendentsi vastu võitlemist, et äh, probleemide korral peaks maksumaksja lõpuks tasuma. ja mis puudutab nüüd turva kulusid, siis jällegi maksumaksja maga-, maksab äh, ebaproportsionaalselt äh, palju. ei tohi lubada seda, et kui tekivad raskused, siis äh, vaadatakse maksumaksja poole. me peame leidma teisi majanduslikult toimivaid lahendusi. väga huvitav on ettepanek, mis puudutab äh, keskkonnavahendeid ja keskkonnaaspekte, ehk siis täpsemalt seda, et väiksemaid lennujaamu kasutatakse siis, kui suuremad on ülekoormatud teatud tingimustel. aga me kindlasti peame arvestama sellega, mis on meie üldeesmärgid ja kuidas nendeni jõuda. väga õige on minu meelest tähelepanu pööramine mitmeliigilisele transpordile. ja kindlasti tuleks mainida ka neid viivitusi ja ebaläbipaistvust, mis meil on seoses ühtse Euroopa taevaga, see on aga üldine probleem, see ei puuduta ainult piirkondlikke lennujaamu, vaid tegelikult kõiki. nii et kokkuvõttes ma loodan, et äh, need äh, paljud muudatusettepanekud äh, on võimalik võtta kokku võimalikult laialdastes kompromissides ning et me leiame siin ka avaliku sektori kaasamises kompromissi, nii et maksumaksja ei peaks tasuma kõike, vaid kasutataks ka teisi allikaid aitamaks piirkondlikud lennujaamad sellisele majanduslikule alusele, et nad on võimelised pikas perspektiivis hästi toimima. härra Sassoli, SN äh,, sotsiaaldemokraadid ja demokraadid. jah, suur aitäh ja kõigepealt tahaksin tänada härra Bradburni töö eest, mis ta on teinud ja selle eest, et ta on arvesse võtnud need ettepanekud, mille mina esitasin variraportöörina sotsiaaldemokraatide nimel. küll aga on mul kaks kommentaari, mida tahaksin siin välja öelda seoses mõningate punktidega, mida saaks minu meelest paremaks teha. esimene on siis kompromissettepanek number üks ma saan aru, et definitsiooni küsimus regionaallennujaamade suhtes on keeruline ja komplitseeritud ja siin on definitsioon selline eh, definitsioon, et see ei ole, et see on non-hub airport ehk siis mitte sõlm eh, lennujaam, arvestades reisijate hulka, kes lennujaamast läbi käivad. minu arvates tuleks aga arvesse võtta tervet hulka teisi muutujaid ja neid selles muudatusettepanekus või kompromissettepanekus ei ole, nagu näiteks milliseid ühendusi sellest lennujaamast pakutakse. ühendusi suurlinnadega, teiste lennujaamadega ja lisaks sellele ka reisijate arv. seetõttu paluksin raportööril võtta minu esimest muudatusettepanekut kaalumisele selleks, et Ähm, sõnastada esimest kompromissettepanekut. minu teine kommentaar, tänan raportööri selle eest, et ta võttis arvesse minu muudatusettepaneku kolmkümmend üheksa viiendas kompromissettepanekus ehk siis riigiabi regionaalsetele lennujaamadele ja lennuliinidele. see on hädavajalik selleks, et arendada suuri-suuri alasid Euroopa Liidus, selleks et Euroopa Liit Äh, saaks jõuda otsese või kaudse finantseerimise kaudu sellesse piirkonda, selleks et arendada lennufirmasid, selleks et arendada äh, kogu seda piirkonda. me teame, et kui riik annab sellist otsetoetust, siis me ei tea mitte kunagi, kui kaua see kestab Ähm, selles, noh, sellele konkreetse lennuliini, liini suhtes. me peame siduma ja kohustama lennujaamu, vabandust, lennufirmasid, äh, et nad oleksid aja, pikema aja jooksul jätkusuutlikud. näiteks riigiasutused peavad säilitama finantseerimist hoolimata teatud tingimustest, mis võivad üles kerkida. mis võib olla ka sellele riigiasutusele ebasoodus või kahjulik, et minu arvates osa minu muudatusettepanekust number üheksa tuleks siiski säilitada, see kutsub üles säilitama teatud proportsionaalsust ja ka panema paika teatud ajalise raamistiku selle lennufirma jaoks. selle aja jooksul nad peavad pakkuma regionaalset teenust selleks, et säilitada oma riigipoolne finantseering. loomulikult tuleb arvesse võtta ka reisijate arv. ning lõpuks, härra esimees, tahaksin kommenteerida asja, mis kehtib Itaalia kolleegide puhul ähm, muudatusettepanek number seitsekümmend seitse, seal on sõnastuse probleem itaaliakeelses versioonis. minu esimene, äh, minu muudatusettepaneku esimene osa jäi välja ja loomulikult ma väga tahaksin, et see saaks tagasi teksti toodud ja siis saadan teile täis äh, teksti. aitäh, härra Sassooli, proua Maisner. jah, aitäh. räägin täna härra Udžesi nimel, ta väga-väga vabandab, et ta ei saa siin olla tänu sellele, et tekkisid ettenägematud asjaolud ja aitäh härra Bradburnile väga-väga hea töö eest, nii on ta kirjutanud, ja kompromisside ees, see on hea lähtekoht järgmistele läbirääkimistele, tänab ta ka raportööri selle eest, et ta võtab arvesse ja, ja kir-, neid ettepanekuid, mis ta tegi kompromissides neli ja üheksa edasi teatud tähelepanekud ja nüüd loen ette selle, mis ta mulle kirjutas. mis puudutab kompromissettepanekut number üks, see, mis puudutab regionaalse lennujaama definitsiooni, millest me varem rääkisime, ma ei ma ei leia, et see muudatus oleks täiesti vastuoluline, ma ma saan aru, et see on vastuoluline teema ja seetõttu leida kokkulepet on keeruline, samal ajal usun, et peaksime püüdma siiski pingutada selleks, et leida üles teatud aspektid, mis on ühised kõigile regionaalsetele lennujaamadele. me ei saa lihtsalt öelda, et definitsiooni regionaalne lennujaam ei ole või defineerida neid lihtsalt mitte sõlmlennujaamadena see on definitsioon, äh, seetõttu ma pakuksin sellega välja, tuues välja erinevused suurte ja väiksemate regionaalsete lennujaamade vahel, arvestades härra Sassooli muudatusettepanekut äh, number üks, mis kutsub üles komisjoni koostama regionaalse lennujaama definitsiooni, mis võtab arvesse neid ähm, aspekte, mis regionaalsetele lennujaamadele on omased, ehk siis äh, reisijate hulk ja seosed teiste lennujaamadega. ma tõesti loodan, et meie kolleegid võtavad arvesse mõlemaid ettepanekuid. kompromiss äh, ettepanek number kaheksa tõenäoliselt viitab teenindusaegade uuringule, mis telliti rahvusvahelistelt konsultantide grupilt aastal kaks tuhat kümme suvel ja selle tulemused anti teada kaks tuhat üksteist. see uuring jätab vabatahtlikult kõrvale Eh, regionaalsed lennujaamad, sellepärast et nendel ei ole ülekoormuse ummikute ega mahtuvuspiirangute küsimust. regionaal eh, see, et eh, lennujaamad ei vaja isegi koordinaatorit, et eraldada äh, Äh, teenindusaegu, seetõttu see uuring on täiesti eksitav ja seetõttu äh, kustutaksin ära selle väikese lõigu, mis täiesti ekslikult viitab teenindusaegade jaotusele, slotide jaotusele. muudatusettepanekud, need, mis ei ole kompromissidest, ma tahaksin teie tähelepanu ikkagi pöörata, et muudatusettepanekul on nelikümmend seitse ja viiskümmend kaks, paluda teie toetust. nelikümmend seitse viitab äh, Äh, seosele regionaalsete lennujaamade ja turismisektori vahel, mis on väga-väga oluline väga paljudele Euroopa piirkondadele ja äh, kutsub üles lennujaamade ähm, personali ära kasutama neid võimalusi, eriti neid, nende lennujaamade puhul, mis tegelevad odavlennufirmadega. viiskümmend kaks kutsub üles äh, looma vajalikku infrastruktuuri, kus on olemas kõik struktuurilised muutused selleks, et äh, võimaldada ka puuetega inimestel ligipääsu lennujaama kõikidesse, kõikidele aladele. seda palus härra Udžes mul ette lugeda, selleks et saaksite kommenteerida seda head raportööd, aga kokkuvõttes suur-suur tänu! aitäh, Jüzin, härra Kraamer, Rohelised! tänan! proua Lichtenbergeri lennuk äh, hilineb ähm, ja seetõttu ma pean siin täna tema eest rääkima. aga seda me täheldame praktiliselt iga peal, et äh, mingid ootamatud äh, takistused tulevad lennuliikluses äh, ette, ma ei tea, kas need olid tehnilised probleemid või midagi muud, aga igal juhul proua Lichtenberger soovib tänada raportööri, olgugi et ta kõigega päris nõus ei ole, siin varem räägiti avalike ehk riigi rahade suunamisest äh, lennujaamadesse. maksumaksja maksab lennujaamadele iga aasta kolmkümmend miljardit äh, eurot ja kui kümme aastat äh, sama summat investeerida Euroopa raudteedesse, siis meil oleksid äh, superühendused ja supermugavad ühendused, nii et me investeerime raha täiesti valesse kohta. loomulikult on selliseid piirkondlikke lennujaamu, mida tuleb säilitada, olgugi et nad ei ole majanduslikult äh, mõttekad, näiteks äh, saartel paitleva, paiknevad äh, lennujaamad. loomulikult tuleb neid siis toetada, aga on ka teisi näiteid, kas või Saksamaal lennuliiklust ei reguleerita föderaalselt tasandilt, vaid kuueteistkümne liidumaa tasandilt ja liidumaad äh, võitlevad äh, nagu lõvid omavahel. Saarbrücken äh, omab lennujaama, millest järgmine asub kolmekümne kilomeetri kaugusel ja sellegipoolest äh, säilitatakse see lennujaam sellepärast, et äh, Saarlandi liidumaal väidetavalt on ikka vaja oma lennujaama. ja nüüd äh, siis komisjon ütleb, et peaks olema lennujaamas vähemalt tuhat lendu aastas siin meil siis üheksasajal juhul oli tegemist olukorraga, kus reisijad jäid hoopis haigeks, lennukeid ei, lende ei toimunud, sada ainult üldsegi toimusid, nii et selline on siis olukord. nii et meil on äh, vaja vaadata ümber kerosiini äh, maksustamise küsimus ja kogu see riigi rahade suunamine lennundusse tuleb üle vaadata. me ei saa sulgeda äh, mitmeid raudteeliine, samas kui toetame muudkui aga lennuliiklust. meil on täiesti erinevad piletisüsteemid. Saksamaal on äh, üheksateist protsenti see käibemaksumäär, millega maksustatakse raudteepileteid ja Euroopa Liidus on üldse vähe riike, kes neid pileteid maksustavad ja me ei tohi korrata seda sama viga, mis tehti Prantsusmaal, kus kümnest kavandatust äh, TGV jaamast on praegu saadud käima ainult kaks reisijate liiklusele. ja loomulikult, äh, mis puudutab äh, vedelike äh, kontrolli lennujaamades siin tegelikult midagi ei tehtagi, see on äh, reisijate kiusamine lihtsalt. ei ole võimalik kindlaks teha praegu, kas äh, on tegemist ohtliku vedelikuga või mitte ja põhimõtteliselt maksuvabadest poodidest on ju ka terroristidel võimalik igasuguseid äh, vedelikke osta ja oma segusid kokku keerata. kas järgmine kõneleja soovib sellel teemal öö, äh, sõna võtta? kui jah, siis ma paluksin teid. kui te tahate ikkagi kõnelda, siis palun andke märku, et te tahate kõnelda. kui te alguses ütlete juba, et te tahate võtta sõna, siis ma eh, saan paremini määrata aega, kui palju keegi kõneleb, sest muidu me läheme oma aja jaotusega täiesti rappa. et ma oleks väga hea, kui te kohe algusest peale ütleksite, kui te tahate sõna võtta, härra eh, Kohlitšek. jah, tõepoolest tahaksin öelda, et ma olen kolleegidega täiesti nõus. seekord olen ma täiesti nõus, seekord muidugi ainult oma rohe, oma kolleegidega roheliste hulgast, sest eh, praegu eelistatakse seda transpordiliiki teiste transpordiliikide eest. suur tänu, härra, eh, härra mm, eh, Brad Byrne te olete väga hästi hakkama saanud nende muudatusettepanekutega. suur tänu teile. suur tänu, härra Kolitšek. härra Pahh. tänan esimees, soovin ka õnnitleda kolleeg Bradburni selle raporti puhul. ma ei taha hakata üle kordama seda, mida ütles kolleeg Birker meie fraktsiooni nimel, aga lisan juurde enda poolt kaks punkti veel. esiteks see üleskutse liikmesriikidele laiendada mitmeliigilist transporti on igati tervitatav. see on väga oluline tulevikuareng. mis puudutab kompromiss seitset, siis äh, teenuste ja töökohtade kvaliteet, äh, see muudatusettepanek tuleks üle vaadata. siin ei ole meil tegemist ainult ühe pagasiühiku reegliga, vaid see puudutab üleüldse töötingimusi lennujaamades. ma arvan, et järgnevatel variraportööride koosolekutel tuleb meil selle teemaga tegeleda. lisaks soovin lühidalt äh, öelda, et mis puudutab TNT äh, võrku, siis me peame eristama kindlasti äh, erinevate äh, võrkude vahel siin, milleks äh, on siis äh, põhivõrk ja muu võrk ja nüüd järgmisena saab sõna Alko Travi. suur tänu! tahaksin tänada ka raportööri. suurepärane töö! aga nüüd lisan kaks punkti sellele, mida ütles kolleeg Sassuuri. alguses on oluline see, et peab olema tagatud eh, kõikidele võrdne konkurentsi olukord ja siin on mitu aspekti. kui me vaatame erinevaid määrusi, siis me näeme, et teatud lennujaamades on üks suurtegija, kes mõjutab eh, tohutult palju kohalikke eh, võimuesindajaid ja need lennujaamad saavad ka palju toetust. tegelikult võib öelda, et tegemist on isegi käteväänamisega, sest lihtsalt nad mõjutavad väga oluliselt selle lennujaama arengut. ja seda ei tohi mitte kuidagi kahe silma vahele jätta, nii et, et sellisel asjal peab alati silma peal hoidma. ma tahaksin toetada ka seda, mida ütles kolleeg Pahv, et sotsiaalsed aspektid tuleb väga selgelt arvesse võtta, eriti kui asi puudutab odavlennufirmasid. ja see kõik tähendab ühtekokku konkreetseid võrdseid konkurentsitingimusi. ja siis teiseks tahaksin ma rääkida reisijate õigustest. E, odavlennufirmad, kes kasutavad siis piirkondlikke lennujaamu, on ära teeninud kriitika just selles osas, kuidas nad suhtuvad e, reisijatesse, keda nad e, teenindavad, kõik need piirangud, üks kott, pagasi suurus, kõik see mõjutab Euroopa lennujaamu ja ma arvan, et meil peaks olema selles osas selged reeglid. ja viimaseks siis hinna läbipaistvus, kõik need odavlennufirmad meelitavad inimesi. Nad ütlevad, et hinnad on hästi madalad, aga tegelikult need hinnad ei ole realistlikud, lõpuks keevitatakse nendele, sellele hinnale palju juurde ja ma toetan seda raportit eh, ja tegelikult oleks veel vaja muudatusettepanekuid, mis erinevad nendest kompromissidest. Eh, suur tänu, ütleb eh, proua Bilbao. ma ei hakka kordama seda, mida siin eelnevalt öeldi. täna hommikul see muudatusettepanek, millega mina välja tulin, püüdis katta mitmesuguseid probleeme, kõigepealt see eh, pidi kaitsma piirkondlikke lennujaama Euroopa transpordi planeerimises. Euroopa kriis ei tohiks mõjutada nii halvasti piirkondlikke lennujaamu, nagu ta seda praegu tehakse, meil on vaja tõepoolest definitsiooni piirkondlikule lennujaamale ja transport peaks toimima tõhusamalt selleks, et ei tekiks niisugust olukorda, kus me ei halda korralikult oma käsutuses olevat ressurssi. ja praegusel hetkel on väga hea võimalus panna paika põhimõtted, milline on siis infrastruktuuri kvaliteet, ühenduste kvaliteet transpordi puhul Eh, eh, lennuliinid, lennundusettevõtted kasutavad teatud eh, marsruute, nad kasutavad teatud terminale. nüüd teine kompromiss, teine muudatuste plokk püüdis käsitleda just seda ühe koti reeglit, neid piiranguid, mida reisijatele seatakse ja mõnel juhul teevad lennujaamad väga suuri jõupingutusi selleks, et suurendada oma kasumit ma tahtsin oma muudatusettepanekutega ka eh, viidata eh, teenuse kestlikkusele ja lõpuks räägin ma härra Tremosa nimel, kes ei saanud siia täna tulla, eh, ei saa tulla lennu pärast. see puudutab just nimelt teenuste kvaliteeti piirkondlikes lennujaamades Euroopa tasemel on vaja arve, arvestada, et eh, teatud regioonides on vaja ära kasutada eraalgatust, eriti kaugemal eh, ase, asuvates piirkondades ja siin eh, aitavad kaasa piirkondlikud lennujaamad, et me suudame tõepoolest luua niisugused tingimused, mille juures lennujaamad ühinevad. me teame, et Euroopas on selliseid piirkondi, kus piirkondlikud lennujaamad mm, on hallatud niimoodi, et see moonutab konkurentsi ja see ei ole tõhus. kogemus on näidanud, et tõhus juhtimine aitab kaasa ka nende piirkondade paremale arengule. ma tahaksin ka eh, eh, eh, proua Aielat ja härra Odijas tänada sellest, et nad tõstatasid liikumispuuetega inimeste probleemi. proua Foster, ka mina tahaksin tänada raportööri, kolleege. see raport on kõikehõlmav, põhjalik isegi enne kõiki neid kompromissettepanekuid on kaetud väga eh, olulised teemad selles raportis. aga selgituseks, siin on minu jaoks kaks erinevat asja. esimene küsimus, mis nüüd, mille ma tõstatan, puudutab lennujaamu on olemas niisugused lennujaamad, kus turvakontrollist lastakse läbi inimesed ainult ühe, ainult ühe mm, kotiga. ja kui oli Äh, see äh, mm, oht terroristide poolt, mm, siis, äh, siis oli paljudes kohtades ainult selle ühe koti reegel, aga nüüd enamus lennujaamu on läinud üle tagasi mitme koti reegli juurde. aga praegusel hetkel on ikkagi äh, Äh, probleem selles, et, et näiteks kui nüüd inimene on ühe äh, koti ära andnud pagasisse, siis ta ei saa enam oma käsipagasiga turvakontrollist läbi. ja teine äh, asi on siis see, kuidas toimivad lennuettevõtted. mulle tundub, et kui me nüüd kasutame website, siis ikkagi lennuettevõtjad peaksid ütlema väga selge eh, sõnaliselt välja, mida lubatakse lennuki pardale võtta, mida ei lubata lennuki pardale võtta, niimoodi igatahes oleks inimestel eh, mõistlikum tegutsemine. ja nüüd ma tuletaksin meelde kolleegidele, et eh, et näiteks kui on tegemist ikkagi mingisuguse käsipagasiga, kui te näiteks käite lennujaamas ostmas midagi, siis siis igatahes praegu seda peaks käsitlema teistmoodi, sest kui sa ikkagi ostad midagi duty free kaupluses, siis seda küll ei tohiks pidada eh, käsipagasiks, mina igatahes pole seda küll kunagi käsipagaseks pidanud. ja siis ja siis äh, Euroopas on palju kohti, äh, Euroopas üldse üle maailma tegelikult palju kohti, kus ei ole mitte mingisugust konkurentsi. Need on sellised kaugel asuvad kohad, saared, sinna läheb ainult üks lennu, lennuliin äh, ja sellepärast äh, riigiabi ei peaks olema küsimuseks. ja nüüd siis lõpuks. mis asi on piirkondlik lennujaam? no mis asi see siis on? ma arvan, et me ei peaks selle peale liiga palju aega kulutama, kust me võtame selle definitsiooni. mingisugune piirkondlik lennujaam ikkagi asub mingis piirkonnas ja keegi ei arva, et see on Charles de Gaulle või Frankfurdi lennujaam aga vaadakem näiteks Manchesteri, siis tegelikult on rahvusvahelise lennuväljaga ja see on ometigi piirkondlik. nii et, et ärgem siis nii palju selle kallal aega, eh, sellele aega raiskame ja pead murrame. ja siis ikkagi, kui palju me saame eh, võtta pardale eh, pagasit sest et mõnikord on ettekirjutused kaalu osas ja lihtsalt see, see otsustatakse tegevuse käigus, kui palju saab võtta eh, pardale pagasit. ja tegelikult on see tehniline küsimus. ja lõpuks. tõepoolest, eh, härra Bradfordi raport on väga hea ja eh, tegelikult ta näitab ka seda, et tegemist on rohkem kui piirkondlike lennujaamadega, tegemist on tarneahelaga ja eh, tõepoolest meil peaks olema igal pool eh, head eh, elujõulised lennujaamad ning nemad peavad tooma enda juurde reisijaid ja tõmbama ligi reisijaid. ma arvan, et piirkondlikud lennujaamad peavad ellu jääma ning tõepoolest, härra Bradborn on tulnud välja ka väga mõistlike kompromissettepanekutega, mis on teinud selle raporti veelgi paremaks, aitäh. härra Higins, palun. suur tänu. mina ei ole kuulnud sellest ajast saati, kui ma selles komisjonis töötan, et üks raport oleks saadud niisuguse, nii palju kiita mina tulen sellisest paigast, kus on neli piirkondlikku lennujaama ja tõepoolest eh, siin on arvestatud ka eh, turismiteenust, eh, teenuste pakkujate huvisid. ma arvan, et siin me saadame selge sõnumi komisjonile, et pisikesed lennujaamad on ikka midagi hoopis muud, kui on Frankfurt või mingid teised lennujaamad. Nad on omaette seisvad, nad on äärmiselt olulised regionaal, piirkondlikuks arenguks ja äh, Äh, härra Bradburn ja siin teised on toonud välja selle äh, ühe koti reegli, see tõepoolest tekitab muret. Äh, härra Krämer ütles väga selgesõnaliselt, et suuremad lennundusettevõtted, nendel on kombeks väänata käsi pisikestel lennujaamadel. ja nad on teinud seda ikka ja jälle nii et tõepoolest väga raske on luua tasakaalu eh, lennujaama eh, heaolu ja siis suurte eh, lennuettevõtjate vahel. aga mina eh, tõstatasin siin selle küsimuse koos kolleegidega, et kes maksab eh, turvalisuse eest. tegemist on kahtlemata eh, mastaabisäästuga ja see puudutab suuri lennujaami, lennujaamu. aga väikestes lennujaamades on seadmed väga kallid ja nendel on tõepoolest raske konkureerida suurte lennujaamadega ja kui me nüüd sunnime neid eh, tarvitama samasuguseid eh, turvastandardeid, siis nendel läheb see asi väga kulukaks. mina arvan ikkagi, eh, et, et, et turvakulutused peaksid olema hõlmatud lennujaama üldkulude hulka. see puudutab ka ostmisvõimalusi ja nii edasi ning seda kõike arvestades tulin ma välja muudatusettepanekutega meil on vaja selgesõnaliselt välja öelda, mis on äh, vaja teha ka äh, nende krediitkaarditasudega. sellepärast, et pangad on äh, kasutanud väga uuenduslikke viise, nad nimetavad seda free payment option'iks tegelikult sellist otsest, sellist otsest tehingutasu ei ole, aga siiski e, võetakse krediitkaardi maksete eest suurt tasu. tarbija seisukohalt ei ole niisugune lähenemine e, elujõuline. ja e, siis ma tulin selles osas välja sama muudatusettepanekuga, nagu siin üks minu kolleegki. suur tänu! suur tänu! ja lõpuks äh, Aja Sender. suur tänu. ka mina kordaksin seda, mida ütlesid äh, mu kolleegid, kes kõik kiitsid äh, seda raportit. praegusel hetkel me arutame lennujaamade paketti ja see on tõepoolest hädavajalik. paar kommentaari. härra Bradborn võttis arvesse minu muudatusettepanekut kompromissis seitse kaheksa, aga kompromiss seitse. Eh, minu muudatusettepanek kuuskümmend viis eh, rääkis just nimelt eh, domineeriva positsiooni ärakasutamisest ja konkurentsi moonutustest. Mm, see puudutas sertifitseerimist ja niimoodi läheb olukord paljudel juhtudel halvemaks. ma tahtsin öelda, et me peame kutsuma komisjoni üles, et nad vaataksid neid kaasusi ja kontrolliksid olukorda, kus on ära kasutatud domineerivat positsiooni, kus on eh, tegemist konkurentsimoonutusega. ja ma tahaksin, et eh, konkurent, et komisjon tegeleks selle teemaga väga detailselt. see muudatusettepanek, millega ma välja tõin puudutas eh, teatud lennujaamade eh, hooajalist iseloomu, aga eh, nendel on samamoodi ka ka e, turvakulud ja just nimelt selle puhul peaks e, arvestama nende hooajalist iseloomu ma juba varemgi olen teinud niisuguse muudatusettepaneku komisjonile ja ma arvan, et me peame tegema seda uuesti. kui me vaatame eh, lennujaamade läbipaistvust, siis me peame eh, mm, eh, nende läbilaskevõimet, siis me peame vaatama, milline on nende infrastruktuuri läbilaskevõime, me peame vaatama, milline on nende lennuaegade eraldamise võime. Äh, komisjoni nimel härra Baldwin. Äh, tere pärastlõunat kõikidele. Äh, me tõepoolest jälgime huviga seda, millega tuli välja härra Bradburn. tegemist on sellise tähtsa teemaga ja teemaga, mis on teie komisjonile väga südamelähedane E, tõepoolest stabiilsus on see, mida me püüame saavutada praegusel juhul, see on keskmeks ja komisjon on töötanud kõvasti selle nimel. E, härra esimees, mõned kommentaarid nende tõstatatud teemade üles. kõigepealt, milline on siis piirkondliku lennujaama definitsioon? meil on Äh, me, me muidugi tahaksime tõepoolest, et äh, õnnestuks leida niisugune äh, definitsioon, et me teaksime täpselt, millest me räägime, aga siiski on ka selge, et et regulatsioonide sektor ei ole suutnud tulla välja selgesõnaliste definitsioonidega, see on väga raske leida niisuguseid definitsioone ja siis on eh, väga raske ka definitsioone eh, rakendada kõikide elujuhtumite kohal. ja ma muidugi saan aru, et te palute meilt, et me leiaksime definitsiooni. aga see on väga raske. ja sellega seostub ka küsimus piirkondlike lennujaamade mõjust et äh, nendele anda suuremat rolli TNT äh, äh, põhivõrgus. komisjon praegusel hetkel ütleb, et ainult linnades asuvad, põhimõtteliselt liikmesriikide pealinnades asuvad lennujaamad moodustavad osa sellest põhivõrgust ja meie näeme piir, kondlikes lennujaamades, selliseid lennujaamu, millel ei ole sõlmlennujaama funktsiooni. meie arvates on eh, piirkondlikud lennujaamad eh, need mis võimaldavad juurdepääsu tervet teistele lennujaamadele. loomulikult äh, ma saan aru, mida te siin mõtlete, aga mingit paremat varianti me praegu ei leia. nüüd siin räägiti veel riigiabist, see on ka oluline teema. ilmselt te teate, et meie oleme tasakaalustatud lähenemise poolt, mis püüab ühelt poolt kokku viia äh, selle, et me tahame luua eh, sellist kõikehõlmavat võrgustikku Euroopas, aga teisest küljest tahame me luua ka võrdsed konkurentsivõimalused ja selle, et ei raisataks Euroopa maksumaksjate raha. tõepoolest, meil ei ole vaja topelttööd eh, eh, lennujaamade osas, nii nagu siin ka välja öeldi, aga konkurentsivolinik härra Almunia on öelnud, et see on samamoodi oluline teema piirkondlike lennujaamade puhul. ning lõpuks nimetaksin ma seda ühe koti reeglit. sellest on täna palju räägitud, aga võib-olla te peaksite ikkagi tegema vahet kahel asjal. siin lähevad kokku ärihuvid ja siis reisijate huvid. nüüd, kui me räägime jaemüügist, lennujaamadest, siis me peame mõtlema, kuidas me tagame tasakaalu regioonide ja lennujaamade vahel on vaja vaadata, kas tegemist on konkurentsimoodutusega. kui need küsimused tõusevad, siis tõepoolest me peame vaatama, eh, kuidas neid käsitleda konkurentsireeglite alusel, et ei oleks vaja selle jaoks uut seadusandlust. aga nüüd, eh, kui me räägime tarbijatest ja ühe koti reeglist, siis tõepoolest eh, mõned mõned reisijad kannatavad selle all, et seda reeglit rakendatakse väga rangelt ja tõepoolest minu kolleegid hakkavad tegelema selle küsimusega, vaatavad mõjuhinnangut ja võib-olla siis ka selle kaudu me jõuame eh, regulatsioonide muutmisele. sest nagu te ju teate, on kõikidel osapooltel oma sõnaõigus selles küsimuses. ja tõepoolest me hoiame silma peal sellel tähtsal teemal. suur tänu ja nüüd härra Bradborn. Eh, tänu, härra esimees, paar kommentaari Eh, selleks, et tõmmata arutelu otsad kokku, alustaksin siis kõige viimasest komisjoni sõnavõtust. komisjonil on täiesti õigus, eh, kui ta räägib konkurentsist ja konkurents on midagi niisugust, kus me tahame tagada kõikidele võrdsed võimalused ja tegelikult see ei puuduta ainult mitte seda ühe koti reeglit, vaid see puudutab kõiki teemasid üleüldse. me kõik teame, et Euroopas on lennuettevõtted, kes, kes püüavad takistada inimestel võtmast kaasa eh, lennuki pardale asju, sellepärast et nad müüvad lennuki pardal samasuguseid asju. nii et ka see on konkurentsi küsimus see puudutab kõiki neid teenuseid ja kaupu, mida pakutakse regionaalsetes lennujaamades. aga nüüd ma tuleksin TNT eh, eh, eh, juurde, mina olin raportöör regionaalsete TNT-de osas, see puudutas aega kuni aastani kaks tuhat neli ja tõepoolest need põhivõrgu edendused aitavad kaasa ka eh, regionaalsete lennujaamade arengule, sest eh, eh, tähendab, kahjuks esimese TNT programmi raames midagi erilist ei toimunud, eriti vähe toimus regionaalsete lennujaamade osas. ja nüüd paar kommentaari härra Higinsile Eh, härra Higins rääkis siin turvalisusest. tähendab, tegelikult mina tahtsin siin säilitsiooni, te ilmselt mäletate, et kui jutt on turvalisusest, siis me, et me tahtsime, et eh, meetmed oleksid ranged, me tahame rangemaid meetmeid, eh, ja osa siis sellest turvalisuse tagamisest tuleks ka siis avalikkuse rahakotist. me rääkisime sellest juba ammu ja ma arvan, et see teema on jäänud sama päevakorraliseks ja meie soovitus mõistlikuks ja sageli on äh, küsimus selles, et äh, ei ole piiranguid äh, lennujaamade poolt, mitte ainult lennundusettevõtete poolt. ja me kompromissides püüame lahendada ka selle probleemi nüüd kolleeg siin viitas oma muudatusettepanekutele, ma arvan, et see oli vist muudatus no,, ettepanek number üks ning ma olen täiesti valmis seda uuesti eh, läbi vaatama. nii, see muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, mis puudutas riigiabi, me peame siin tegema vahet riigiabi eh, erinevate osade vahel, üks on siis avaliku teenuse pakkumise kohustus Ehm, see puudutab just nimelt eh, eh, väga kaugel asuvaid regioone, kus on vaja pakkuda transpordiühendust, aga linnadest eh, on küsimus sellest, kas algatada sealt uusi marsruute või mitte. kui tõepoolest on vaja uus marsruut Eh, käivitada, siis võib-olla on vaja riigi abi selleks, et, et see elujõu sisse saaks, aga ilmselt me peame siin seadma mingisugused piirangud. kui nüüd eh, lennuliin alustab, siis tal on võib-olla vaja eh, sellist stardikapitali, aga võib-olla see stardikapital peaks siis olema ainult kuue kuu pikkune, et pärast on see kadunud. nüüd härra Vooges ja proua Maisner eh, rääkisid suhteliselt samal teemal ning eh, mulle tundub, et eh, ma olen püüdnud neid teemasid käsitleda kompromissettepanekutes, aga üks asi, mida ma ei käsitlenud, oli siis puuetega inimeste probleem ja äh, härra äh, Taylor äh, tõstatas selle, see ei ole ainult regionaalne probleem, see on täiesti üldine probleem. ning ma tahaksin, et see puudete äh, probleem jääks äh, reisijate õiguste ossa, mitte nende lennujaamade ossa nüüd härra Kramer nimetas ka riigi abi. ja ma tõstatasin, see, seda on nüüd käsitletud kompromissettepanekutes ja ma nimetasin siin ka seda piletite väljakirjutamise asja, sidet erinevate transpordiliikide vahel ma arvan, et me ei saa ette kirjutada lennujaamadele, millist ärimudelit nad kasutavad aga eh, me peame ütlema nendele, et kui nad kasutavad mingisuguseid lisatasusid, siis eh, ikkagi peab olema niimoodi, et inimesed maksavad ka selle eest, mida nad saavad. ja siis lihtsalt lennujaamad peavad ütlema selgesõnaliselt välja, et nendel on niisugune ärimudel, mis tähendab, et tulevad lisatasud, aga see peab olema kõik eh, läbipaistev, mitte niimoodi, et äh, et asjad ei ole päris selged. niimoodi on siis lood ja ma tänan kõiki kolleege. tänan. hääletus transpordikomisjonis toimub kahekümne seitsmendal märtsil ja siis äh, mai esimesel täiskogul jõuame selle teema lõpphääletuse juurde edasi järgmine teema on lennureisijate õiguste toimimine ja kohaldamine, härra Taylor, palun tänan, esimees. kas meil on tund aega selleks aruteluks? jah, hästi, mul päris tund aega ei lähe, ma arvan. kõigepealt ma sooviksin tänada variraportööre, kes aitasid mul selle raporti kokku panna. esitati sada üheksakümmend viis muudatusettepanekut, mis äh, osaliselt on ka IMCO-st, IMCO tegi kolmekümne lõike osas sõnastusettepanekuid, nüüd saja üheksakümne viiest muudatusettepanekust kuuskümmend on hõlmatud kolmeteistkümne kompromissiga, nii et ma eeldan, et me homme jõuame selles küsimuses hästi kokkuleppele. tööde alguses ma toonitasin, kuivõrd oluline on suurem äh, selgus tõlgendamisel, õiguskindlus, läbipaistvus ja määruse kohaldamine liikmesriikides. ma rõhutasin, kuivõrd oluline on, et äh, oluline, et äh, olukord oleks tarbijate jaoks ehk reisijate jaoks õiglane. üritasin äh, katta nii määruse kakssada kuuskümmend üks ülevaatamise küsimused kui ka määruse tuhat ükssada seitse küsimus, et viimane puudutab siis puudega ja liikumispuudega isikute õigusi ja esimene puudutab äh, ühiseeskirju. nii. meil on vaja kindlasti suuremat läbipaistvust hindade osas. see on esimene oluline järeldus ja täna on öeldud seda ka mitu korda. välja reklaamitud hind peab õiglaselt kajastama lõpphinda, mida reisija peab maksma. teine väga oluline element on reisijate finantskaitse juhul, kui lennuettevõtja läheb pankrotti. ja lennuettevõtjad peavad pakkuma inimestele nõustamist ja abi kõikides lennujaamades, mida nad äh, kasutavad. reisijaid tuleks teavitada nende lennureisi keskkonnamõjudest. ja meil on kohustus vähendada süsinikdioksiidi heitmeid ja kui inimesi ei informeerita nende reisi mõjudest, siis kuidas me saame julgustada inimesi vähem süsinikdioksiidi heitmeid tootma reisides. me oleme ka arvamusel, et neil peaks olema tõhusad, läbipaistvad, sõltumatud täitevasutused, kes äh, jõustavad määrusi üle kogu Euroopa Liidu. ja kui vaadata nüüd määrust kakssada kuuskümmend üks, siis me nõuame arusaadavat ja lihtsat info pakkumist reisijatele algusest lõpuni ehk reisi broneerimisest kuni reisi lõppemiseni. ja kui meil saab olema uus määrus, siis kindlasti tuleks täpsustada erakorraliste asjaolude mõistet. meil peaks olema kindlasti ajalimiit, mille jooksul lennundusettevõtjad ja täitevasutused peaksid läbi vaatama reisijate kaebused. ja mis puudutab määrust tuhat ükssada seitse, siis kindlasti peaks olema puuetega inimestel juurdepääs ähm, lennujaamadele takistusteta ja oluline on, et nendele inimestele pakutakse tasuta lisahapnikku, kui see osutub vajalikuks ja et lennukipardale saaksid puuetega inimesed minna koos juht või abikoertega. oluline on ka hüvitada piiratud liikumisvõimega isikutele liiklusvahendite kahjustus, praegu on see ülempiir tuhat ükssada eurot, mis on liiga madal, see ei pruugi katta kõiki kulusid. nüüd, mis puudutab kompromissi B, siis äh, variraportöörid äh, rääkisid äh, teemal lennureisijate õiguste konsultatiivrühm. varu, variraportöörid äh, selgitasid äh, ka täpsemalt, millega see nõuandev rühm tegeleb. selle kohta on tulnud äh, palju küsimusi. siin on viidatud ka teistele komisjoni sammudele, mis on seotud lennareisijate õigustega, me mainime siin veebilehekülgi ja liikmesriikide riigisiseseid kampaaniaid. oleme rääkinud ka uuest nutitelefoni rakendusest, mis on saadaval kõigis kahekümne kahes Euroopa Liidu ametlikus keeles. seega on äh, põhjuseks, miks me saame tõesti rõõmuga lugeda kompromissist C, see sisaldab kõiki neid keelega seotud parendusettepanekuid. ja veel kord lõpetuseks soovin äh, palavalt äh, tänada variraportööre tehtud töö eest ja ma loodan, et äh, selline koostöövaim kajastub ka hääletusel ning et homme hääletatakse tugevalt selle raporti poolt. aitäh! suur tänu, härra Taylor ja nüüd äh, Rahvapartei äh, nimel saab sõna härra Sassada. tänan suur tänu härra Taylorile raske töö eest ja suur tänu avatuse eest meie ettepanekutele, kui me arutasime seda dokumenti. mis puudutab äh, kompromisse, siis nagu ikka, nad äh, kõigile ei ole sada protsenti äh, vastuvõetavad, aga siiski äh, liiguvad antud juhul õiges suunas ja laias laastus ma olen kompromissidega rahul. kui nüüd vaadata dokumendi konkreetseid äh, sätteid, siis äh, meie arvates oli väga oluline pöörata tähelepanu sellele, et reisijad oleksid oma õigustest paremini informeeritud ja dokument äh, toonitab seda vajadust mitmes kohas. siin juhitakse tähelepanu sellele, et peaks olema otsekontakt reisijate ja lennuettevõtjate vahel. rõhutatakse, et on vaja pakkuda kindlasti lennureisijatele infot ka Euroopa Komisjoni veebileheküljel oluline on vastu seista mõningate lennuettevõtjate ebaõiglastele praktikatele, näiteks kui lõpphind erineb alghinnast või kui reisija peab kinni maksma teatud äh, tasud äh, ilma igasuguste õigustusteta. oluline on ka see, et äh, reisija saaks muuta vea korral oma piletit, näiteks kui ta on kogemata nime valesti kirjutanud Poolas näiteks perekonnanimed kirjutatakse erinevalt, sõltuvalt sellest, kas tegemist on naise või mehe nimega. seal on ühetaheline erinevus ja vea korral tuleb maksta väga kõrget muutmishinda. reisijal peaks olema ka õigus loobuda pileti broneerimisest kaks tundi pärast broneeringu tegemist. selgitan, miks ma olen sellise lähenemise poolt. teatud juhtudel pakutakse välja lendu saja euroga, aga kui äh, lugeda kõik kulud kokku, siis selgub, et tegemist on siiski kahesaja euroga ja tegemist ei ole odavaima pakkumisega. ma tean, et raportöör tahtis pikemat perioodi, aga minu meelest on kaks tundi piisav aeg saamaks aru, et on tehtud viga ja siis saab reisijaga loobuda sõlmitud lepingust. kõige huvitavam küsimus minu jaoks äh, on olnud seatud teatud äh, lobitööga. me saime e-kirja mõningaid lennuettevõtjaid äh, esindavatest lobistidelt ja nad ütlesid, et väikesed lapsed, kes reisivad koos vanematega ei ole piiratud liikumisvõimega või liikumispuudega inimesed. aga kes nad siis on? me mõistame nende isikute alla ju vanemaid inimesi, kes ei saa ise liikumisega hakkama ja samuti käivad siia alla ju ka lapsed, kes ei saa ilma oma vanemata hakkama. ja vanemad siis omakorda ka, kes saadavad neid äh, lapsi. nii et mind kurvastab äh, lennuettevõtjate suhtumine. lennujaamad on ju need, kes peavad pakkuma abi vanematele, lastele ja eakatele isikutele. võib-olla lennuettevõtjatele ei meeldi need õigused, sellepärast et neil on vaja vastavalt siis ka lennukid sisustada. loen ette komisjoni teksti. volinik Tajani vastus äh, parlamendiliikmele Sassadale. seadusandja eesmärgiks oli pöörata tähelepanu mitte ainult äh, liikumispuudega inimestele, vaid ka piiratud liikumisvõimega inimestele ja selle kategooria lühend on PRM. seal pannakse paika piiratud liikumisvõimega ja liikumispuudega inimeste õigused lennureisi ajal. komisjoni teenistus on arvamusel, et kuna artikkel kaks selles äh, määruses äh, viitab ka vanusele, siis äh, lapsed on küll piiratud liikumisvõimega isikud, kuna oma east tulenevalt ei saa nad kasutada avalikke transpordivahendeid ilma saatva isikuta. esimees palus härra Sassaatal kiiremini oma jutt kokku võtta kolleeg Sassooli, palun. tänan, esimees. jah, raportöörid saavad siin kõigilt täna suure toetuse. meie komisjonis soovin tänada härra Taylorit äh, tehtud töö eest ka enda poolt, eriti mis puudutab kompromissmuudatusettepanekute sõnastamist tehtud on tõesti head tööd, põhipunktid on kaetud, millele muudatusettepanekutega tähelepanu juhiti. tänan härra Taylorit selle eest, et ta arvestas minu ettepanekut laste pileti hinna kohta. tegemist on väga olulise signaaliga Euroopa Liidu riikide perekondadel, eriti praeguses majanduskriisis. nüüd kompromissmuudatusettepanekud on esitatud, kõik on korras, mõned märkused siiski. kompromiss äh, hash. sooviksin siinkohal esile tõsta seda, kuivõrd oluline ja huvitav on see, mida nõuab kolleeg äh, Ayala Sender. lastega lennureisijatel peaks äh, olema eelis siseneda lennukisse esimesena. lastega perekondadel peaks olema samad õigused kui piiratud liikumisvõimega isikutel. kolleeg äh, Taylor peaks arvestama ka sellega, et kolleeg Sinelova esitab suulitse muudatusettepaneku, mis puudutab reisijate õigusi piletit äh, broneerides härra Taylor võiks selle võtta üle kompromissi G. täpsemalt on siis tegemist ettepanekuga, et äh, lennureisile tuleb pakkuda igakülgset teavet ja peab äh, kajastuma lõpuks ka lepingul see info, et mis äh, keeles leping sõlmiti loen ette. tuleb äh, pakkuda kõikehõlmavat infot äh, lennureisijatele, lennuettevõtjate poolt äh, ja ka reisikorraldajate poolt selles keeles, milles reis planeeriti. suur tänu ja nüüd proua Kriis Päkk tänan, esimees. kallid kolleegid, ka mina sooviksin tänada kolleeg Taylorit raporti eest. samuti tänan hea koostöövaimu eest, mis meil viimastel kuudel siin oli, lähenesime asjale otsustavalt, aga humoorikalt. kompromissid võimaldasid meil jõuda konsensusele, mitte küll sajaprotsendilisele, see oleks lausa murettekitav harmoonia, aga meie seisukohad lähenesid teineteisele, eriti läbipaistvuse ja info edastamise valdkonnas tööde käigus me selgitasime veel mitmeid punkte. minu fraktsioon on väga rahul kompromiss muudatusettepanekute sisuga. kui vaadata muudatusettepanekuid ja praeguseid kompromisse, siis äh, see raport annab olulise panuse reisijate õiguste tugevdamisesse sellest raportist ja määrusest on puudutatud kodanikud, kes kasutavad oma liikumisvabadust ja see äh, seadusloome näitab, et Euroopa võib olla tõesti väga konkreetne, kui me soovime konkreetsed olla. mõned väikesed murepunktid äh, siiski, näiteks ähm, kurikuulus kompromiss hash. siin äh, räägitakse lastega reisivate perekondade vajadustest. lennuettevõtjad äh, ei ole mulle mingit mõju küll avaldanud, aga ma siiski küsin, et kas me ei lähe siin mitte liiga kaugele. väga oluline on loomulikult pöörata tähelepanu ja eritähelepanu lastega reisivatele perekondadele, eriti kui on tegemist väikelastega. Ehm, mul on äh, ka endal äh, lapsed ja kunagi olid nad ka väikelapsed, ma tean, kuivõrd oluline on, et äh, perekonnad saaksid äh, esimesena siseneda lennukisse ning et nad saaksid äh, lapse käruga sõita lennuki nii ja selle pärast sealt äh, uuesti ka kätte. Neil peaks olema ka õigus esimesena lennukist lahkuda. pered ise saavad ka anda omapoolse panuse aga kui äh, väikelastega perekondi äh, liigitatakse piiratud liikumisvõimega inimesteks, siis võib-olla see nõrgendab äh, kogu seda PRM-i kontseptsiooni. ja nüüd lõpetuseks ma tänan ka täpsustuse eest, mis puudutas äh, lennureisijate õiguste nõuanderühma rolli. aga mis puudutab nüüd siin neid äh, veebilehega seotud aspekte, siis äh, seda võib-olla on liialt äh, toonitatud, et veebile tuleb infot pakkudes, kui inimene on hädas lennujaamas, siis ta võib-olla esimese asjana ei lähe internetti abi otsima. lennureisijaid äh, tuleks kindlasti informeerida põhjalikult äh, broneeringu info sisust ehk PNR andmete sisust ja pakkuda neile ka vastavaid äh, juriidilisi garantiisid broneeringu info kasutamise kohta. kõik peab olema läbipaistev, eriti äh, kui äh, andmete põhjal keeldutakse reisijad pardale võtmast. edasi hüvitised äh, pagasi kadumise korral, need olid ka meie fraktsioonile igati vastuvõetavad. nüüd proua Foster, palun tänan, esimees, tänan, Artur. meil olid äh, väga huvitavad äh, kohtumised äh, viimane paar nädalat tagasi, kus me panime paika kompromissidega seotud. me toetame mitmeid kompromisse, aga osasid me ka toetada ei saa. võtan need lühidalt läbi aga nüüd paar sõna üldiselt sel teemal. miks me üldse hakkasime seda määrmust äh, üle vaatama? meil oli see suur äh, vulkaanituha äh, probleem. ja sellest lähtuvalt meil tuli määruse ülevaatamine kiiresti päevakorda ja loomulikult väga olulised on siin ka Euroopa Kohtu otsused, nende mõju, millest komisjon eriti ei rääkinudki. aga nüüd asja juurde, härra esimees. kompromiss A. me loomulikult toetame esimest osa, aga mis puudutab teist osa, siis võib asi siin minna väga piiravaks ja keeruliseks. ja mis puudutab nüüd seda nõuandvat rühma, siis suur tänu raportööri lisainfo eest, meie varem küll ei teadnud, kes seal rühmas liikmed on ja kompromiss C, meil on siin mõned äh, küsimused. siin äh, tundub, et asi on liiga keeruliseks aetud, äh, kui me vaatleme erinevaid lennureisifaase. põhimõte iseenesest ei ole halb, aga sõnastus võib-olla tuleks üle vaadata. kompromiss D, loomulikult äh, me toetame teenuste kättesaadavust lennujaamas, aga kui siin nüüd äh, on tegemist äh, hüvitamisega, mida peaks äh, pakkuma reisijatele kohe lennujaamas, siis ega maapealne personal ei käi ringi mingisuguste rahakohvritega, kus siis hüvitist hakatakse jagama, nii et siin me ehk peaksime olema paindlikumad. ja mis puudutab nüüd kompromiss E-d, siis me oleme aastaid tegelenud PNR ehk brooni, broneeringu info andmetega ja ma arvan, et see on nüüd ammendatud teema. kompromiss F on väga oluline, hinnainfo peab olema läbipaistev, ei tohi äh, lubada seda, et äh, kui nad on jõudnud broneerimise neljandale leheküljele, siis äh, on põhimõtteliselt hind kolmekordistunud, juba teisel leheküljel peaks inimesel olema selge lõpphind, mis ta maksab. kompromiss G. me toetasime seda kahte tundi, kolleeg Zasada ütles, et siin on tõesti tegemist ka keeruliste nimedega, inimesed võivad teha vea. aga me ei saa toetada seda, et äh, internetis tehtud broneeringust lihtsalt taganetakse, nii et osa on meile vastuvõetav. ja nüüd, kui me räägime BRM-ist, siis ma saan aru äh, kolleegide seisukohtadest, aga siin piiratud liikumisvõimega isik ja liikumispuudega isik, need on üks asi ja väike asi on teine asi. me peame siin lähtuma rahvusvahelistest standarditest ja lennuettevõtjad peavad loomulikult tagama lastega reisijate vastava kohtlemise ka me ei saaks siin äh, kirjutada lennuettevõtjatele kõike äh, sõna-sõnaselt ette. nüüd äh, kompromiss üks, ma arvan, et me ei peaks sundima komisjoni defineerima erakorralisi asjaolusid, need on rahvusvaheliste standarditega juba paika pandud ja neid peaksid siis lennuettevõtjad ka järgima edasi kompromiss J on vastuvõetav, loomulikult tuleb pakkuda head infot kõikidele reisijatele ja siis on see pagasi probleem, mis on lahendatud Montreali konventsiooniga, see on jällegi keeruline küsimus, sellepärast et osad lennuettevõtjad annavad raha paaritunnise viivituse möödudes, osad kasutavad kindlustust, nii et reisijad ikkagi jah, tuleks aidata niivõrd kiiresti kui võimalik nüüd kompromiss äh, L oleme täiesti nõus, kaebused tuleks äh, kiiresti läbi vaadata ja reisijatel peab olema ajakohane info. meil peaks äh, olema tasuta telefon, millel reisija saaks helistada, tal on probleem ja kiiresti kaks viimast kompromissi. kompromiss N viimane. meil on siin äh, probleem äh, mõistega self-assist ehk enese äh, aitamine lennuettevõtja peab tegema reisija eest töö ära, kui tekivad mingisugused takistused või viivitused, see ei ole reisija asi. nii et lõppkokkuvõttes ähm, suur tänu raportöörile, loodetavasti oli meie kommentaaridest kasu, nüüd on veel kaheksa sõnasoovijat ja meil on alla kahekümne viie minuti, nii et igaüks saab kakskümmend viis minutit. ja nüüd härra Pahh, kolm minutit tänan, äh, esimees. tahan äh, juhtida tähelepanu kahele punktile ja õnnitleda härra Taylorit hea raporti puhul. ma olen arvamusel, et me peame maksevõimetuse kohal olema, korral olema aktiivsed. Äh, Spanneri ja malevi juhtumid on siin viimasest ajast tõesti väga näitlikud ja viitan äh, parlamendi äh, määrusele novembrist kaks tuhat üheksa, mis pakub välja ka vastavad äh, hüvitised. me peaksime panema kindlasti paika reisijate õiguste raamistiku kõikides transpordiliikides, mitte ainult lennunduses, me peame loomulikult olema realistlikud, aga meil peaks olema miinimumstandardid siiski. väga oluline on minu jaoks äh, ka mitmeliigilise transpordi teema. tähelepanu tuleb äh, pöörata sellele, et me ei tohiks äh, vähendada praegusi lennureisijate õigusi, me ei tohiks kokku leppida madalaimas ühises nimetajas, meil peaks olema ambitsioonikad eesmärgid ja see raport liigub õiges suunas, tänan. härra Elka Traui, palun. Eh, suur aitäh! lubage mul alustada sellega, et tänan raportööri, väga hea raport, peamised küsimused said siin käsitletud, kaks asja siin. üks punkt mida on puudutatud korduvalt, see puudutab siis äh, panust. kaks olulist teemat on siin PRM-id ja lapsed. asjad, mis on seotud lastega, nagu Hassuli ütles Nemad peaksid kindlasti olema äh, prioriteetsed nii lennule registreerimisel kui paradale laskmisel. loomulikult on siin tehtud kokkuleppeid, kuidas äh, lahendada äh, kärude ja vankrite küsimust ehk mingisugune toetus, mis on palju konkreetsem. teine asi, mis on minu arvates palju olulisem, on see, me ei tohiks käivitada algatusi, et seadused oleksid igal pool Euroopas ühesugused, selleks et paremini hinnata nende mõju. teiste sõnadega, riiklikud järelevalveasutused peavad üksteisega nõu pidama palju rohkem, kui nad seda praegu teevad, selleks et samasugused olukorrad leiaksid samasuguse lahenduse ja riiklike järelevalveasutuste võrgustik on siin hädavajalik. samuti, kuidas panna kokku äh, statistikat, kuidas statistikat paremini koostada, kuidas seda analüüsida kogu Euroopas. me peame seda tegema selleks, et meil oleks parem arusaam sellest, milline on valitsev olukord erinevates liikmesmaades ja erinevate lennufirmade puhul. ja selleks, et äh, rakendada asjakohaseid meetmeid, see on ju iseenesestmõistetav. see on ära toodud paragrahvis kaks ja muudatusettepanekus kaks H, aitäh! jah, suur aitäh, härra esimees! püüan hakkama saada vähem kui kolme minutiga. oleme ära kuulanud kõikide kommentaaride puhul selle, kui oluline on see raport. täiendina lennujaamade paketile tahaksin tänada raportööri lisan siia vaid oma kogemusi, äh, kõigi meie kogemusi, kus reisijate õigustest ei peeta kinni, meil on vaja rohkem lä läbipaistvust, meil on vaja paremini kättesaadavat pädevat informatsiooni, see on asi, mida vajame kõige rohkem, seda tuleks kõige rohkem rõhutada. ja pankrottide puhul tuleb aidata reisijaid Sky Europe, nagu te mäletate. kui mina alustasin oma tööd parlamendis, siis hakati sellega tegelema kolmas punkt, terve hulk inimesi on seda puudutanud, aga mina tahan seda veel kord rõhutada, kallid kolleegid, kolleeg Sada. lapsed ei ole vähema liikumisvõimega inimesed, neid ei saa kõiki ühte patta panna. me peame väga selgelt vahet tegema ja selgelt välja ütlema, ärgem ajagem definitsioone ja kontseptsioone segamini omavahel, aitäh. Mm, aitäh, härra Klammer, kolm minutit. jah, suur aitäh. nüüd äh, siin lõikes kakskümmend kaks on öeldud, et äh, kõikides transpordiliikides peaks olema samad äh, reisijate õigused sel juhul, kui toimub mingi äh, viivitus või hilinemine ma lendasin hiljuti Belgradist Viini talvel. Viinis sadas äh, lund, tavaliselt meil seal lund ei saa, saja, oli kuus tundi hilinemine. mulle pakuti ainult äh, kakskümmend viis eurot hüvitist, mida ma ei võtnud äh, vastu, aga raudteel on olukord hoopis teistsugune, seal pakutakse kohe teisi edasiliikumisvõimalusi, seal on äh, sõltumatud äh, kaebuste lahendamise instantsid äh, lennunduses on EU claim, mis tegeleb nende küsimustega nõukogu ja komisjon otsustasid, et lennunduses makstakse hüvitist äh, siis, kui hilinemine on viis tundi, kohus otsustas, et see peab olema kolm tundi, äh, samas äh, raudteeliikluses on see tähtaeg üks tund. nüüd minu reisi puhul on hüvitis nüüd kakssada viiskümmend eurot aga selleks ma pidin pöörduma selle EU claim'i poole. mul ei ole siin asi rahas, asi on põhimõttes. ja miks suured fraktsioonid on siis äh, sellise diskrimineerimise ja ebaõiglase olukorra poolt? ma ei saa aru, miks te siinkohal olete vastu võrdsusele ja õiglusele. hääletage homme selle muudatusettepaneku poolt, mis nõuab samu õigusi kõikidele isikutele kõikides transpordiliikides. härra Higins, palun uh,. aitäh, härra esimees ja nagu teisedki sõnavõtjad, tahaksin mina tunnustada härra Taylorit. minu meelest on see kõva samm edasi ja parandab veelgi reisijate õigusi. kokkuvõttes on sada üheksakümmend viis muudatusettepanekut nii et loomulikult peame siin jõudma mingitele kompromissidele. kolleegidega EPP-s esitasime kümme muudatusettepanekut ja need, millele me alla kirjutasime, on tekitanud päris palju kommentaare ja samas nad peaksid öö, ähm, korrastama seda öö, äh, raportit ja muutma seda praktiliseks. näiteks muudatusettepanek sada kuuskümmend kaks, palusime seda ära kustutada, et peale öö, ähm, teatud see viivitus, mille puhul äh, reisijatele makstakse kompensatsiooni, peaks olema ühtlustatud kogu Euroopas. meie arvates ei ole mõistlik ähm, regioonides, perifeerias, kus trans-, bussitransport on äh, eraettevõtete käes ja ei ole mõistlik surunda, suruda väikestele teenuseosutajatele äh, peale neid kohustusi, ähm, kes ter-, ähm, mis täi-, äh, mis samasuguseid kohustusi kui siis, kui äh, riiklike transpordifirmade poolt seda teenust osutatakse. Äh, siis järgmine kutsub komisjoni mitte ainult uurida meetmeid, kuidas võiksid reisijad parandada oma broneeringu vigu, aga kui nad äh, soovivad annulleerida äh, ekslikult tehtud broneeringuid jälle reisijate mm, info suhtes, siis see peaks olema tehtud tasuta ja härra Sassoli viitas sellele juba, mis puudutab nüüd teisi muudatusi. selleks on siis ja tegelikult see on ka see põhjendus, teine, mida me tahtsime viidata, viitan siin Helemi Kerile, kuidas me kavatseme hääletada raporti puhul, aga kokkuvõttes on minu arvates see päris hästi tehtud tööd. aitäh, proua Sananova. tahaksin tänada raportööri ja variraportööre, nagu eelkõnelejadki, eriti kompromisside eest ning selle eest, et meie muudatusettepanekud, mis puudutavad informatsiooni kättesaadavust teistes äh, keeltes, äh, on, äh, kõik need muudatusettepanekud on teistes keeltes olemas, nii et me saame neid lugeda ja samuti, mis puudutab ähm, broneerimist erinevates keeltes. ma tahaksin puudutada pankroti teemat, nagu härra Bach ja proua Maisner siin mainisid. esitasin mõned muudatusettepanekud selle kohta juba aastal kaks tuhat üheksa palusime, et komisjon oleks aktiivsem selles ja me jätkuvalt ootame seadusandlikku ettepanekut, mis puudutaks siis kompensatsiooni, mis makstakse välja juhul, kui on tegemist pankrotiga või et oleks nende juhtumite puhul kohustuslik kindlustus olemas. tänan, et ka kajastasite meie ettepanekuid sada üks kui esitame üleskutse komisjonile luua detailne süsteem selle kohta, kuidas hinnata fakte erakordsete juhtumite puhul, mida väga tihti ju ette tuleb, see on äh, see on väga tihti takistuseks reisijate õiguste reaalsele rakendamisele. härra Simpus, äh, kahjuks väga hilja andsite teada. samal ajal kui härra proua Foster äh, seda tegi, Äh, tulevikus palun siiski näidake palju-palju selgemalt, härra Kolitšek, kui te sõna soovite. suur aitäh! usun, et see raport on võib-olla isegi parem kui eelmine ja õnnitlused härra Taylorile või tunnustus härra Taylorile siin. kompromissettepanekud on väga keerulised ja minu arvates väga head ja toetame neid erandina. peavad olema selged hinnad, loomulikult. teiseks ma tahaksin viidata sellele, e-, e-, on erinevus alla kaheaastaste ja vanemate kui kaheaastaste laste vahel kahest kuni kuuenda eluaastani. mul on neli last, nii et seda teemat ma tunnen. mis puudutab piiratud liikumisvõimega inimesi, siis nemad peaksid saama äh, sea-, äh, kasutada seadmeid pardal, mitte ainult neid asju, mida nad saavad, äh, mis aitavad neil liikuda, aga ka muid seadmeid, muid abivahendeid. mis puudutab ajapiirangut või ajalist perioodi, selleks, et muuta broneeringut see periood on väga lühike, mõned kolleegid ütlesid, et võib tekkida õigekirja probleemi, kui tehakse broneering ähm, online'is, ei tohiks olla probleem, kui tegemist on väikese nimemuutusega. mis puudutab force majeure'i, minu arvates on täiesti selge, et seda ei ole vaja uuesti defineerida. mis puudutab kompensatsiooni lennujaamades, siis ei ole vaja inimesi, kes jalutaksid ringi kohvrit raha täis, sularaha täis, me näeme, et Šveitsis teenuseosutajad suudavad äh, anda kompensatsiooni lennujaamades. usun, et meie peaksime ka sellega hakkama saada, aga kokkuvõttes on minu meelest see raport väga hea. Diana Allison, suur aitäh, härra esimees ma tahaksin härra Taylorile avaldada tunnustust selle töö eest, mis ta teinud on, eriti selle töö eest, mis ta on püüdnud saavutada selleks, et leida kompromisse kõikide nende teemade puhul, kus see võimalik on olnud. tahaksin viidata paarile asjale, mis on kontrastis või vastuolus nende teemadega, mis on siin üles tõstatatud seoses väikeste lastega reisivate peredega. meie mandril on siis hea või halb. meil on vähem väikeste lastega peresid ja koos vananemisega avaldab see negatiivset mõju meie elanikkonnale. samal ajal on oluline välja tuua väikeste lastega äh, perede erivajadusi ja kaitsta neid vajadusi, kus vähegi võimalik, hoolitsedes selle eest, et nende inimest, neid inimesi koheldakse asjakohaselt lennufirmade poolt. ma tahaksin vaadelda ka muudatusettepanekuid nelikümmend üks kuni nelikümmend neli. härra Teeler ütles, et ta neid ei toeta. ma arvan, et neid peaks arutama põhjalikult maalt, eriti muudatus nelikümmend üks. mida me püüame siin teha? arvestada siin nii paljusid kaebusi, mida reisijad on esitanud, öeldud, et neid on diskrimineeritud või neid on halvasti koheldud, võib-olla mitte füüsiliselt, aga väga paljud on tunnistanud seda, et äh, reisijatega on väga halvasti käit-, käitutud. eriti kaebused, mis puudutavad neid samme, äh, mida astuvad lennufirmad. ning komisjon esitab võimaluse, kuidas lahendada seda efektiivsemalt. ja võib-olla peaks seda kompromissettepanekus põhjalikumalt kaaluma teine punkt, mida on siin puudutatud, on nimelt see, et enne, kui kogu äh, määrustikku üle vaadataks, tuleks seda dialoogi nagu natukene värskendada ja konsulteerida. ja see on oluline aspekt siin. mõned ettevõtted on kriisiolukorras. me näeme, et eriti, mis puudutab äh, Atlandi öö, üleseid lende, siis öö, on üle broneeritud ja see on lennu, see on reisijate jaoks täielik loterii. Neil, reisijatel on vaja teada, kuidas nad saavad kompensatsiooni selle eest, kui neid lennukile ei lasta. vastasel korral tekib öö, ebavõrdne kohtlemine reisijatel ja käivitame külvame diskrimineerimise seemneid Eh, mille, mida kas-, kasvatavad üles eh, lennufirmad. aitäh, härra esimees, tahtsin viidata vaid härra Krammerile, kes rääkis gruppidest või fraktsioonid, eh, kes tahavad üle vaadata kompensatsiooni tasemed, tahan teile meenutada, et meie muudatusettepanekus sada viiskümmend seitse me rõhutame seda, et kuidagi ei tohiks kompensatsiooni tase väheneda. ma tõesti ei ole päris, mul ei ole päris selge, härra Krammer, millisele rühmale või fraktsioonile te siin viitate? Michael, te räägite sellest, et ähm, äh, raudtee puhul on see viivitusaeg tund ja teistel lennunduses on see mingi muu minu enda poolt paar punkti, kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri tema raporti eest. minu jaoks on aga kaks punkti, kõigepealt puud-, see, mis puudutab kompromissi punkt äh, K, minu meelest me ei ole kompromissi tugevdanud. minu muudatusettepanek sada viiskümmend seitse. mina püüan tagada seda, et äh, saabuvatel reisijatel on samad õigused kui lahkuvatel reisijatel. praegusel hetkel, kui teie lend äh, viibib, siis, siis süsteem äh, töötab küll, et teid äh, aidata. aga kui äh, teie viivitus tekib sellest, et äh, pagasilintilt ei saa oma asju kätte, siis ei aita teid enam keegi kõik tahavad saada pagasid maha lennukis, kõik tahavad, et lennuk saaks edasi minna, tavaliselt istuvad nad äh, ja siis tuuakse pagas lennujaama siis, kui kellelgi on aega sellega tegeleda. ma ei tea, kas kompromiss muutub öö, äh, nõrgemaks muudab nõrgemaks minu eesmärke ehk saabuvatel reisijatel peaks olema seda täpselt samasugused õigused kui nendel reisijatel, kes lahkuvad lennujaamast. teine asi, mida ma tahtsin öelda, puudutab minu muudatusettepanekut viisteist ja teised inimesed on ka sellele reageerinud, härra Berk ja teised meil võib olla maailma parim seadusandlus, kuid aga järelevalveasutused selle äh, elluviimisega ei tegele, siis on tegelemist täieliku aja raiskamisega ja ma kutsut-, kutsun üles neid järelevalveasutusi natukene ikkagi pingutama ja oma tööd korralikult tegema, sest nad ei tee seda praegu. mul on eriline valijaskond, kellel on probleem KLM-iga, tema esitas kaebuse Briti järelevalveasutusele, kes saatis kirja KLM-ile, ütles, et Sorry, meil oli force majeure ja mitte midagi ei juhtunudki. see ei ole mingi järelevalveasutus, kes oma tööd normaalselt teeks ja kui eh, lennufirmad neid lihtsalt ignoreerivad, siis meil võib olla kaks, kolme või neljasambaline süsteem, ikka midagi ei juhtu. ehk teema, millele on reageerinud ka teised, on see, et need järelevalveasutused peavad tööle hakkama, oma tööd normaalselt tegema, praegusel ajahetkel on nad täiesti haledad. ja, ja siia alla käib ka me, meie enda Briti CAA ehk siis Tsiviillennundusamet, komisjon, härra Jeeger. vabandust, proua Jeeger ja kõigepealt tahaksin kõigepealt tänada raportööri härra Taylorit ja variraportööre, õnnitleda teda väga hea raporti eest meil on väga hea meel selle väga hea koostöö eest, mis temaga on olnud ning usume, et meil on ühtsed ees-, samad eesmärgid. ja peale kahesaja kuuekümne ühe kompromissettepaneku äh, läbiarutamist loodame, et saame paremat, kiiremat informatsiooni reisijatele äh, ning määrust rakendatakse ühtlasemalt ja paremini. tahaksin kõigepealt öelda ka seda, et komisjon põhimõtteliselt toetab kõiki kompromissettepanekuid, kolmteist kompromissi, äh, mida pakkus härra Taylor, Taylor välja ja mis puudutab kompromissi K, kompensatsioon äh, viivituse ja pagasi äh, suhtes, mis oleks proportsioone, kahjuks ei ole Montreali, äh, Montreali konventsiooniga vastavuses, siin on teatud õiguslikud piirangud, siin ma detailidesse ei lähe, kuid usume, et kompromissettepanekud on väga heal alusel ja loodame, et homne hääletus annab positiivse tulemuse. samuti, mis puudutab äh, reisijate õiguste kampaania tulemust ja millega härra Hunn on sellega teinud äh,, nutitelefonide rakendused, millega tegeleb praegusel hetkel komisjon, niisiis ma ei raiska teie aega enam. me oleme väga nõus raportööriga. tahan lisada vaid seda, et praegusel hetkel teostame mõjuanalüüsi kuus ühe kohta ning konsultatsioonid avalikkusega, mis käivitati detsembris, ehm, kestab kuni üheteistkümnenda märtsini, usume, et härra Taylori raport on väga heaks aluseks ning et seda hoolikalt kaalutakse ehm, mõjuanalüüsis. loomut-, lo-, samuti, mis puudutab ähm, revisjoni kuus üks, ehm, see puudutab ka pakettreiside direktiivi kui asi puudutab hindade transparentsust, tahan teid informeerida sellest, et komisjon äh, vaatab üle äh, lennureiside määrused tuhat kaheksa kahe tuhande kaheksandast aastast ja mis puudutab eelnevat debatti, siis härra esimees, ma sain informeerida teid nendest juhistest, mida me valmistame ette selleks, et äh, kuidas parandada regulatsiooni üksteist null seitse piiratud liikuvusega reisijate kohta, praegu on see asjaomaste huvirühmadega arutulel, arutelul ja loodetavasti sel kevadel saame mingisugust informatsiooni eh, paraolümpiamängude jaoks Londonis saame ka mingisugused tulemused, loodame, et homme see hääletustulemus on positiivne ja ma oleksin väga rahul, kui me saame jätkata tööd selle väga olulise teemaga. see on meie kodanike jaoks oluline, aitäh! aitäh, härra Jäie, härra Taylor! aitäh, suur aitäh teile kõigile lahkete toetavate sõnade eest, paar asja, hästi kiiresti. kompromiss äh,, ettepanek H. see loomulikult on natukene problemaatiline, jõuda siin suhtes kokkuleppele, tahan rõhutada seda, et me ei ütle automaatselt, et pered või lastega pered või lapsed peaks äh, käima äh, piiratud liikumisega reisijatele, nad võivad seda olla ja see on oluline aspekt selles, kuidas neid saab äh, aidata parimal võimalikul moel. mis puudutab ligipääsu informatsioonile, siis on raportis päris selge, et me tahame parandada ligipääsu informatsioonile ja eraldi ma andsin teada raportist Ehm, mis kampaaniat, mis kampaaniaga tegeletakse teatud eh, liikmesmaades, eh, nutitelefonide rakendustest ja sellega tegelevad ka lennufirmad. kõik see annab informatsiooni ja tuge ja lõppude lõpuks ütlen, et kui mõned kinni jäänud reisijad äh, lennujaamad, äh, äh, kinnis äh, lundanud lennujaamades Essexis või Eestis ja kui nad saavad oma kompensatsiooni kiiresti kätte ja kui eh, pimedad inimesi ei takistataks oma eh, juhtkoeraga lennukile minemast, kui inimesi ei röövitaks, kui nad tahaksid, tahavad kasutada oma arvutit lennukis või viia oma arvutit lennukis ja kui neid kaebusi lahendatakse järelevalveasutuste poolt kiiremini ja komisjonid võtab vastu ette eh, pandud muudatused, siis meie töö on olnud edukas, aitäh! suur aitäh, härra Taylor. nagu te teate, härra Taylor, imedega läheb natukene äh, kauem, aga me kõik loodame, et äh, imed siin siiski sündivad homme, sünnivad homme on hääletus, plenaar on ette nähtud äh,, plenaaril peaks tulema märtsis, homseks hääletuseks, palun pidage meeles, võtke kaasa hääletuskaardid. järgmine punkt on TNT juhised ja siin on meil ühisraportöörid äh,, härra Kamatsakos ja härra Ertug sissejuhatusena. esimesele arvamuste vahetusele tahan meenutada eh, liikmetele, et kaasraportöörid esitavad ühe raporti, mitte kahte eraldi raportit ei tule, vaid üks raport tuleb ja annan nüüd sõna siis kõigepealt härra Komotsakosele ja siis härra Ertukile nii et nad saaksid öö, äh, kinnitada, et ma ei ole kellegi poolt ega vastu, niisiis härra Kamatsakos, teil on sõna. Today... nii nagu te ütlesite, täna on meil esimene ametlik arvamuste vahetus, kõnelejad katkestatakse. kui keegi tahab midagi siin saalis rääkida omavahel, siis palun minge ukse taha ja praegu on sõna äh, variraportööril, palun. suur tänu, nii nagu te ütlesite, täna on meil esimene ametlik arvamuste vahetus, see puudutab siis äh, äh, määruse eelnõud üle-euroopaliste transpordivõrkude arendamise osas. teema on äärmiselt oluline ja selle tõttu ka raske. alustaksin sellest, et eh, need üle-euroopalisi võrgustikke tuleb vaadata laiemas poliitilises eh, perspektiivis. praegusel hetkel on Euroopa Liidul eh, rasked ajad, sest tegemist on ennekuulmatu majandus- ja rahanduskriisiga. aga hea sõnum on see, et Euroopa tegelikult on võimeline midagi tegema keskkonnasõbraliku mm, arengu nimel just nimelt kriis on andnud stiimuli investeerimiseks in, investeeringud transpordi infrastruktuuri aitavad üle saada kriisist ja loovad uusi töökohti. TNT projekt võib ja peabki olema aluseks eh, kestlikule arengule ja kasvule tegemist on mitte ainult majandusliku, vaid ka poliitilise väljakutsega Euroopale, eriti Euroopa Parlamendile. kahe tuhande eh, kaheteistkümnes aasta peab saama TNT aastaks ja meie Euroopa Parlamendina peame andma oma suure panuse selleks, et eesmärk saavutatakse. nüüd räägiksime siis töömeetoditest. nii nagu esimees juba ütles, et Eh, kaks eh, kaasraportööri töötavad välja eh, need suunised, mina ja minu kolleeg. meil toimuvad kaasraportööridega iganädalased koosolekud, me kohtume komisjoniga, huvigruppidega, me töötame nii palju kui võimalik on, osalevad selles töös härra Paradreiga, Aldes, esindajad Kreekast ja teistest riikidest. ja eh, meie koosolekud hakkavad toimuma selle protsessi lõpupool eh, me töötame ka nende inimestega, kes erinevatest komisjonidest arvamusi korrald-, eh, koostavad ja loomulikult seda ei olegi vaja öelda eraldi välja, et me teeme väga tõsist koostööd. mis puudutab nüüd järgmisi samme, siis eh, tulevad TNT eh, suunised, mis eh, käsitlevad kolme valdkonda. keskkonnaprobleemidega kaheksandal mail saame me valmis ja me loomulikult loodame, et eh, härra Kallas tuleb ka avalikule kuulamisele kaheksandal mail ja ta on seal meie põhiesineja. mis puudutab nüüd raporti koostamist, siis mai lõpuks tahame me midagi paberi peale saada, me esitame eh, selle teile juunikuus ja siis me transpordikomisjonis hääletame ja eh, plenaarile läheb see teema kas selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses. see oli nüüd eh, nagu see eh, protseduuriline külg, mis puudutab aga sisulist külge, siis ei ole meil praegu olemas veel üle-euroopalist võrgustikku, on olemas võrgustikud siseriiklikult, puudu on just nimelt piiriülesed ühendused, TNT suunised on tegelikult olnud ainult kogum eh, siseriiklikust tööst. aga eh, meie peame mõtlema Euroopa tasemel, eriti parlamendina. see on see taust, eh, millest lähtuvalt mina ja minu kolleeg tervitame komisjoni ettepanekut loomulikult on siin võimalik asju paremaks teha esiteks selles osas, et eh, kõik oleks ambitsioonikam, et see oleks ambitsioonikam selles osas, mida me suudame ära teha ja mida me peame ära tegema. komisjoni ettepanek on väga paljulubav algus. komisjon püüab eh, käsitleda eh, probleeme ja puudujääke. me hindame Eh, komisjoni lähenemist. kõigepealt eh, sellist kahest lähenemist eh, nendele transpordivõrgutikele, et kasutatakse ka selge prioriteetide paikaseadmist peale majanduslike eesmärkide. TNT põhielemendid on välja toodud just nimelt eh, pudelikaelte tasemel Euroopa, eh, üle-euroopaliselt on vaja paremini ühendada omavahel eh, raudteed, sadamad ja lennujaamad selleks, et tekiks kestlik transpordisüsteem. eriti oluline on just nimelt mereteed, merekiirteed, need moodustavad olulise osa TNT võrgustikust paremini, on vaja äh, koordineerida erinevaid meetmeid, on vaja paremat koostööd. selles osas on oluline roll Euroopa koordinaatoritel, nendel on keskne roll, kuigi äh, mõningat selgitust nende töö osas on veel vaja. Äh, seda lähenemist kasutatakse nii haldus kui koordineerimisvahendina ja meie arvame, et koridorid eh, peavad olema eh, hõlmatud eh, nende TNT suunistega, nii nagu neid praegugi. me oleme põhimõtteliselt nõus sellega, et teatud tingimused tuleb seada, eriti selles osas, et kasutada tugevamalt, kas sa siis kasutad või jätad või äh, kaotad võimaluse, et niisugust lähenemist tuleb kasutada. Äh, kaks äh, tuhat kolmkümmend määrus peab käsitlema just põhivõrke. me teame kahtlemata, et liikmesriigid või äh, kolleegid tahaksid näha üldse äh, nendes kuupäevades või tähtaegades suuremat paindlikkust, me räägime praegu aastast kaks tuhat kolmkümmend, kaks tuhat viiskümmend. aga meie toetame komisjoni ettepanekut e, me, meil on ükstaskõik, kas olemas, kas äh, oleks tegemist määruse või otsustega. E, e, ühtekokku ma ütleksin nii, et meie lähenemine komisjoni ettepanekule on positiivne, eh, on vaja siin täpsustada asju, on eh, vaja edasi töötada ja järgmistel kuudel on meil vaja läbi vaadata eh, erinevaid ettepanekuid, erinevaid mm, erinevaid arvamusi, neid tuleb kindlasti palju. ja ma loodan, et mina ja äh, härra Tokk suudavad selle raske tööga hakkama saada. suur tänu. suur tänu. Eh, nüüd sõna härra Ertokil. tänan esimees, tänan kolleeg äh, Kumutsakus pööran tähelepanu keerulistele punktidele kindlasti, aga soovin tänada ka Euroopa Komisjoni meile saadetud äh, dokumentide eest. me peaksime üldiselt paika panema, millist transpordipoliitikat äh, me soovime kaks tuhat kuni kaks tuhat kaks on liikuvus tõusnud Euroopa Liidus seitse protsenti ja sellel on nii keskkonnamajanduslikud kui ka sotsiaalsed äh, kulud. transpordi valdkonnas äh, on olukord selline, et toodetakse kakskümmend viis protsenti kogu Euroopa Liidu süsinikdioksiidi heitmetest. meil on vananev ühiskond, naftahinnad tõusevad ja järjest enam siseturg integreerub, nende aspektidega tuleb arvestada. ja veel paar punkti, enne kui ma jõuan sisu juurde, meil on nelikümmend äh, neli koma viis äh, miljonit kilomeetrit äh, maanteid, meil on kümned tuhanded kilomeetreid veeteid ja kindlasti, kui vaadata neid arve, siis meil on vaja toimivat integreeritud Euroopa transpordivõrgustikku, nii et kõik Euroopa Liidu liikmesriikide piirkonnad oleksid sinna kaasatud liikmesriigid äh, peaksid äh, minu arvates äh, mõtlema euroopalikumalt ja vähem riiklikust perspektiivist lähtuvalt. tahaksin toetada kolleeg Komotsakost selles osas, et meil peaks olema kahetine lähenemine üldvõrgule ja põhivõrgule meil peaks äh, olema selles äh, valdkonnas määrus, mitte direktiiv, sellepärast et niimoodi me paneme ülesanded siduvamalt paika ja ka seda põhimõtet ähm, kasuta või ähm, kaota kasutamise õigus, seda me toetame. oluline on paika panna meetodid eesmärkidele jõudmiseks. Need meetodid peavad aga olema objektiivsed ja kõikidele arusaadavad. mina ja minu fraktsioon, me toetame komisjoni lähenemist, mis seab äh, mitmeliigilise transpordi esirinda, mis äh, kõrvaldab äh, olemasolevad äh, ummikud. meil tuleb üle saada olemasolevatest lünkadest, mis meil transpordi süsteemis on ja kindlasti peaks meil olema piiriülesed ühendused paremini välja töötatud kui seni kolleeg Komotsakos täiesti õigusega mainis seda, millised arutelud meil järgnevatel nädalatel ja kuudel arvatavasti tulevad ja neid tahaksin ka mainida. kui vaadata nüüd äh, meetodeid, mida me valime, siis senisest arutelust on tulnud välja, et meil on vaja rohkem läbipaistvust ja rohkem teavet see ei puuduta mitte ainult äh, meid, Euroopa Parlamendi kolleege, vaid ka riiklike parlamentide kolleege. ka nemad peaksid selle teemaga tegelema, sest ka nemad peavad hääletama ja neil peab olema rohkem teavet ja läbipaistvust. oluline on arutada ka sel teemal, mida me teeme teatud ähm, taristu nõudmistega ükskõik, kas need on tehnilised või muud nõudmised. ka see küsimus äh, tuleb kindlasti ära lahendada kogu seadusloome seisukohast. ja üks punkt, mis on mulle ja kolleegidele kindlasti ka silma torganud, äh, puudutab äh, seda, et põhivõrgus ei ole praegu kaubaveo koridorid veel välja kujundatud, me alustasime seda tööd kaks aastat tagasi ja me peaksime need kaubaveokoridorid ka põhivõrgus korralikult välja ehitama. väga oluline punkt puudutab ka seda, et äh, tuleb panna paika äh, koordinaatorite ja teatud äh, transpordiplatvormide küsimus, sest et äh, riiklikud parlamendid äh, siinkohal loomulikult on väga tundlikud, nad lähtuvad lähimuspõhimõttest ja kardavad võib-olla, et Euroopa tasandil sekkutakse liialt riiklikesse küsimustesse. me peame selle küsimuse edasiviimisel olema väga läbipaistvad, sellepärast et äh, siis me kõrvaldame juba eos igasugused vääritimõistmised. tuleb äh, paika panna ka see, kuidas me suhtume mitmetesse uutesse projektidesse, mida pakuvad välja kolleegid erinevatest piirkondadest, millise metoodikaga me neid äh, hindame. see on ka kindlasti selline punkt, millega meil tuleb tegeleda nii või teisiti. ja lõpetuseks äh, kõige tähtsam küsimus on loomulikult rahastamine. kolleegid, meil on ju praegu selline olukord kus me teeme koostööd äh, Connecting Europe Facility valdkonnas, äh, peame panema paika finantsaspektid. ette on nähtud äh, kolmkümmend üks koma seitse miljardit eurot, see sisaldab kümmet miljardit ühtekuuluvusfondist ja ma saan aru, et äh, ühtekuuluvusriikidest pärit kolleegidel on teatavad mured ja nendele muredele tuleb tähelepanu pöörata. ja seda koostöös äh, ka teiste komisjonidega, kes selle teemaga seotud on. meil peaks äh, olema võimalus välja töötada Euroopa Parlamendi ühtne tugev seisukoht, et siis minna edasi koos nõukoguga või läbirääkimistel ka nõukogu vastu nii palju siis äh, minu poolt, järgnevatel nädalatel ja kuudel me kindlasti saame veel rääkida palju detailidest, aitäh! suur tänu! ja nüüd variraportöörid, kõigepealt proua Bilbao. suur tänu! mina tahtsin öelda, et põhimõtteliselt suhtume me asjasse väga positiivselt komisjoni ettepaneku hindamisel. kõigepealt toob see dokument välja eh, probleemid ja pakub välja ka lahendusi, mis pärinevad juba kaheksakümnendatest. meil on eh, lahendamata piiriülesed eh, probleemid, meil ei ole liikmesriigid omavahel ühendatud ja meie eh, võrgustik on eh, killustatud. meil on erinevate eh, transporditeenuste jaoks erinevad reeglid, erinevad standardid ja sellepärast meile meeldib see põhimõtteline lähenemine ja ka tehnilised üksikasjad, mis on toodud välja killustuse lõpetamiseks meil on vaja kiiresti läbipaistvat struktuuri, kahtlemata on vaja ühendada erinevaid eh, transpordiliike, on vaja ühendusi naabritega, eh, meil on vaja euroopalikku lähenemist. kolmandaks on meil vaja tõhustada koostööd liikmesriikide vahel selleks, et oleks eh, parem koostöö projektide elluviimisel eriti arvestades investeeringuid, vaja on arvestada eh, ka eripäraseid eh, kohalikul ja piirkondlikul tasemel eh, projektide elluviimise osas. ma olen nõus raportööridega, et me ikkagi peaksime seadma sihid määruse kehtestamise suunas, aga me peaksime pingutama selleks, et teha kindlaks, milliste indikaatorite alusel me paneme paika kriteeriumid ja me peame tegutsema nende kriteeriumite alusel. ja kõik see viib meid tagasi jälle rahastamise juurde. nii nagu mu kolleeg just ütles, on meil vaja koos töötada. selleks, et Euroopa saaks ühendatud just nimelt eh, see Ühenda Euroopa rahastu eh, tagab meile rahastamise, eh, nii et rahastamine selgete eesmärkide nimel ja niimoodi me tagame, et kõik on selge, kõik räägivad ühest ja sellest samast asjast, kõik saavad ühtmoodi aru, mida tähendab, eh, mida tähendab keskne võrgustik ja see eh, kaheastmeline lähenemine on strateegilisest seisukohast väga õige, see viib meid edasi. lõpetuseks, Euroopa konkurentsivõime sõltub meie võimest investeerida meie oskustesse me peame olema konkurentsivõimelisemad, sest muidu me satume järgmise kriisi haardesse. kui me arendame välja oma infrastruktuuri, siis on meil eh, võimalik tegutseda maailmatasemel tegijana. ja nüüd ohud. ühed ei, ohud ei ole mitte liikmesriikide po poolt, vaid just ohud tulevad väljaspoolt Euroopa Liitu. komisjon tuli välja niisuguse eh, ettepanekuga ja ma tahaksin küsida komisjonilt. kõigepealt ma tean, et milline peaks olema eh, koordinaatorite roll, kas nendele antakse suurem kompetents nende projektide elluviimisel või kuidas asjad lähevad? teised, milliseid ohte ja milliseid riske te näete liikmesriikide poolt, kui nad lepivad selle ettepanekuga praegusel kujul? sest et eh, osa liikmesriike ju eh, jäävad ilma oma ressurssidest eh, selle nimel, et ehitataks välja Euroopa tasemel projekt suur tänu, president, ütleb härra Schiele. ma istun siin vasakul pool küljes, ega ma ei paista hästi silma. igatahes nüüd mind märgati, suur tänu, et sõna antakse, anti. põhimõtteliselt eh, ma ikkagi ütleksin, et me peame kaitsma ka eh, rahvuslikke huve ja nüüd ma alustan meie jaoks äh, kõige olulisemast punktist. minu arvates on äärmiselt oluline, et tegemist oleks ikkagi määrusega, sellepärast et see oleks siis siduv mitte ainult riikidele, vaid ka, äh, vaid ka ettevõtetele. ja äh, niimoodi mm, tehakse, viiakse ellu projekte koridoride raames mulle tundub, et me peame parlamendis mõtlema sellele, kas me tahame, et me ikkagi läheme edasi koridoridega. me peame vaatama, milline on nende koridoride läbilaskevõime. ja ja sellepärast ma ütleksin, et siin ei ole tegemist mitte kahese lähenemisega, vaid on kolmetasemelise lähenemisega, sellepärast et, et me peame mõtlema ka koridoridele, mis minu arvates on olulised. oluline on see ka liikmesriikide jaoks ja, ja loomulikult siin on tegemist niisuguse vastuoluga et on ühelt poolt olemas Euroopa rahastu, millega rahastatakse koridore, siis teevad liikmesriigid midagi, aga ilma Euroopa rahata me edasi minna ei saa. sellepärast, et kui Euroopast raha ei tule, siis mitte mingisuguseid projekte ellu viia ei saa. aga mul on ka muresid vaadates praegu, mis nõukogus toimub, mis toimub nõukogu töörühmades, siis Äh, tahetakse seda koridoride ideed maha matta, räägitakse ainult projektidest. ja mina olen selles suhtes väga murelik. mina tulen Balti riigist ning ma vaatan, et siin tulevad veel mingisugused sammud, et tahetakse e, et tahetakse loobuda koridoride mõttest, et tahetakse seda e, TNT projekte laiendada, e, näiteks minna lõuna suunas aga ikkagi kogu transpordisüsteem vajab tõsist Euroopa lisandväärtust me ei saa ainult kolmandate riikide huve teenida. sest eriti arvestades seda, et projekte on suunatud nendele riikidele, mis pole isegi hõlmatud naabruspoliitikaga. ja see teeb meid väga murelikuks. loomulikult me võime leida siin ka kompromisse, aga mina küll ei tahaks, et kompromissid läheksid niisugu- nii,, seda teed, nagu jaanuaris oli, kus äh, kompromiss puudutas äh, Vene raudteed. sest äh, nemad näevad asju niimoodi, et üldse mitte mingisugust raudteed enam Balti riikidesse ei jäägi, et sinna jääb ainult tükk tühja maad et tehakse tohutud ida-lääne suunalised kiirrongide raudteed, mis algavad Peterburist, minnes mööda Baltimaadest. ja kui nüüd asjad lähevad ikkagi samas suunas, nagu jaanuarikuusest näha oli, siis, siis tuleb võrgustik koos eh, Venemaaga aga ikkagi me ei tohiks unustada ja vähemalt me peaksime parlamendikomisjonis seda rõhutama, et kõik neid projekte finantseeritakse Euroopa maksumaksja rahaga. ja siis, kui on nende raha, siis tuleb kasutada seda raha ka nende inimeste huvides. niisugune on meie põhieesmärk, vähemalt mina arvan nii. suur tänu. vabandust järgmisele kõnelejale enne sõna härra Kramer. ja komisjoni dokument kirjeldab hästi neid äh, probleeme. kakskümmend aastat olnud töötatud äh, siin võrgustiku kallal, praktiliselt midagi ei ole saavutatud, meil on siin äh, mingi kaltsuvaip, kus on äh, lüngad ja need äh, lüngad on piiriülestes ühendustes. ega seda ei ole analüüsitud siin dokumendis me mõtleme siin äh, suurtele projektidele, Pariis, Bratislava ja nii edasi, üks miljard, kaks miljardit Euroopa raha, jah, selle loomulikult teeme. samas Berliin, Nürnberg oleks välja ehitatud ja Stuttgart, Ulm, need ei äh, puuduta ka tegelikult Euroopa tasandit. samas kui mõnes kohas äh, ei ole meil häid piiriüleseid ühendusi seal, kus äh, omal ajal Wehrmacht sillad õhku lasi ja meil on nüüd siin puudu äh, ikka need sillad, hoolimata sellest, et teisest maailmasõjast on niivõrd palju äh, möödunud, äh, samas äh, kui varem sõideti äh, Wroclawist ähm, Saksamaale paari tunniga, siis nüüd tuleb sõita kuuekümne tunni, kuue tunniga, sest et kuskilt on viiskümmend kilomeetrit puudu lõiku. meil on siin eesmärgid aastaks kaks tuhat kakskümmend, tuleb vähendada transpordi süsinikdioksiidi heitmeid, aga samas need heitmed on tõusnud hoopiski transpordis kolmekümne protsendi võrra võrreldes üheksakümnendate aastate algusega, samas kui tööstus on vähendanud oma heitmeid, nii et äh, me peame oma investeeringud äh, ka kujundama vastavalt. tuhat üheksasada üheksakümmend neli äh, investeeriti Saksamaal nelikümmend miljardit eurot kaugliinidesse ja samas liinide kasutus on vähenenud kakskümmend protsenti, samas jällegi on äh, lühiliinidel, äh, linnalähiliinidel äh, olnud reisijate tõus märgatav. üheksakümmend protsenti reisidest tehakse lühiliinidel, see peaks olema prioriteet, praegu on olnud kõik hoopis vastupidi. loomulikult ei olda Saksamaal äh, huvitatud äh, näiteks äh, Freiburgist raudteeühenduse eitamisest Prantsusmaa piirini ja siis Kolmarist jällegi vastu piirini. siinkohal me loomulikult peame panustama Euroopa lisaväärtusele ja siis tuleb ka rohkem investeerida näiteks need kolmkümmend kilomeetrit, äh, mis on äh, piiriäärsed alad, seal on siis äh, näiteks kaasrahastamine viiskümmend protsenti. niimoodi me saaksime häid euroopalikke tulemusi, aga praegu liikmesriigid lihtsalt rahastavad oma riigisiseseid lõike, millel ei ole otseselt Euroopa tasandil lisandväärtust. põhiliselt ma tahan öelda et äh, kui meil ei õnnestu prioriteete ümber kujundada, siis me kukume jällegi läbi oma töös ja siis äh, seitsme-kaheksa aasta pärast ütleme, et Euroopa üleste võrgustike kolmas periood ka midagi head enda kaasa ei toonud. härra Kolitšek, palun. suur tänu. paar kommentaari. minu Balti kolleeg E, vaatab e, põhja-lõuna suunda, aga meie jaoks on väga oluline idalääne suund. mulle tõepoolest ei meeldi see, mida ütles minu kolleeg. sakslased tahaksid e, kiirronge Dresdenisse, neid ei huvita Tšehhi Vabariik, sellepärast et nad võiksid eh, sellest, eh, nad võiksid Tšehhi eh, territooriumit eirates saada ikkagi endale kiirliini ja piisavalt ei arvestata erinevate transpordiliikide ühendamisega, näiteks Benelux, Rein. Nendel on nendel on palju veeteid, aga kui me vaatame ida poole, kui me vaatame Donau regiooni, kui me vaatame Viini, siis enam veeteid ei ole. paistab, et meil ei lähe üldse korda eh, Donau kasutamine, Donau kasutamine veeteena. me mõtleme eh, ainult eh, kiirrongidele, aga selline süsteem ei ole mõttekas esimene tee läheks ühte suunda, teine läheks läbi Newbiki Budapesti ja siis tekib niisugune must auk, mis on Tšehhi Vabariik. kui me võtame kriteeriumid tõsiselt, et me ühendame omavahel mm, pealinnad, suured linnad, siis me peame alati mõtlema intermodaalsusele infrastruktuuri finantseerimiseks on meil olemas Euroopa ühendamise rahastu, meil on TNT-d, aga meil on ka regionaalne koostöö. regionaalne koostöö on võtmetähtsusega, eriti infrastruktuuri jaoks, mis ei lange TNT eh, rahastamise alla. see infrastruktuur on täpselt samamoodi oluline, see tagab piiriülese ühenduse ja tagab Euroopa omavahelise ühendamise. me peame mõtlema ja sellest sõltub, kas Euroopa saab ühendatud või mitte. mul on veel seitseteist inimest nimekirjas, ütleb esimees. ma tuletan teile meelde, et sellel teemal on meil veel võimalus rääkida edaspidi ja sellepärast ma annan igale inimesele äh, kaks minutit ja ma palun, et te peaksite kinni distsipliinist. parlamendis on niisugune süsteem, et äh, kõik asjad on vaja ära rääkida, ega kõik asj-, ega kõik ei pea rääkima ära, kõik asjad. nii et mõelge sellele, sellest oleks kasu. nii et kaks minutit. kõigepealt härra Kross tänan, esimees. teema on keeruline ja olukord ehk minevikus ei ole olnud nii pessimistlik, kui härra Kraamer mainis, aga mitte ka väga positiivne. ma ei läheneks asjale niivõrd negatiivselt, muidu me annaksime nõukogule argumente võtta ära raha transpordivõrgustikele et siis saaks nõukogu öelda, et kui ei ole osatud rahaga seni hästi ringi käia, siis ei käida ka sellega tulevikus äh, hästi ringi. me peaksime vaatama, äh, kus on meil äh, need raskuspunktid. me peame kindlasti vaatama arve ja me peame panema paika väiksema arvu põhipunkte või olulisemaid teemasid meil võib siin tekkida teatud äh, vaidlusi loomulikult, aga me ei saa üle ega ümber siin sellest, et meil peaksid majandusfaktorid ja Euroopa Liidu sisene sidusus olema esirinnas. keskkonna aspektist vaadatuna on väga oluline investeerida transporti peame veenma ka oma majandus- ja rahanduskomisjoni kolleege, et äh, me ei võta siin kelleltki raha ära nende projektidega, vaid me investeerime jätkusuutlikku majandusse, transporti, liikuvusse ja sellest saavad kasu kõik piirkonnad. ja kui nüüd lähtuda tingimuslikkusest ja lähimuspõhimõttest, siis äh, me ei saa teha mineviku vigu, me ei saa lihtsalt anda raha kontrollimata, mis sellega tehakse ja kas see toob kaasa Euroopa tasandi lisaväärtust, nii et esimees, ütlen oma fraktsiooni nimel, et äh, olgem teemade osas äh, kasinad, vähem teemasid on parem kui rohkem, olgem konkreetsed. me teame, milliseid vigu me oleme minevikus äh, teinud, neid tuleb äh, vältida. praegu on meil laual konkreetsed ettepanekud ja ma ei hakka siin detailidesse minema, sest see ei ole viimane arutelu sel teemal, aga me peame igal juhul väga sidusalt ja järjekindlalt asjale lähenema. härra Elka Troovi, palun teil ka kaks minutit. Ehm, jaa, mina arvan et me peame olema järjepidevad, sidusad. selge on ju see, et eh, transport ja infrastruktuur eh, suudavad anda tohutu panuse aga tõepoolest meil on vaja saavutada tulemusi. see metoodika, mida me praegu siin kuuls-, see metoodika, millest meile räägiti, on samm edasi. me peame mõistma, mis on kaalul selleks, et eh, edaspidi me ei kordaks neid vigu, mida me oleme teinud varemgi. me peame mõistma, et vastasseis saab olema erinevate liikmesriikide vahel karm. me peame ikkagi eh, tõsiselt vastu hakkama, kui me eh, saame eh, kasutada, kui me tõesti loodame, toome, toodame selliseid projekte, mis toovad Euroopa lisandväärtuse need projektid, mis ei tööta, tuleb kõrvale heita, ma olen selles osas eh, kolleegiga nõus. ja me peame veenda, veenma ka eh, rahvusparlamente selles, nendes projektides, mis on kasulikud, kuidas me seda teeme, see on ka oluline. ja mu viimane punkt on see, et me peame vaatama, kas Euroopa eh, ühendamise rahastu ikka korralikult toimub, meil on vaja selle raha kasutamiseks korralikku strateegiat, tagamaks, et me ikkagi kõik paneksime õlad kokku, et kolmkümmend üks koma seitse miljardit kätte saada. suur tänu, härra Tebakos. kaks minutit, tulete toime? no ma püüan, ütleb härra Tebaker suur tänu, et mulle sõna andsite. mina olen üsna õnnelik selle eh, ettepaneku üle, mis komisjonist tuli, aga paar punkti. oluline on see, et me anname kõikidele teada, et me vaatame seda teemat Euroopa perspektiivist, kõik eh, ja me sellest eh, perspektiivist räägime läbi ka liikmesriikidega. Euroopa Eh, perspektiiv tuleb, eh, on äärmiselt oluline, seda me peame pidevalt rõhutama. me ei saa lubada, et meil jääks alles see lapitekk, mis eh, praegu on Euroopa transpordisüsteem. ja teine punkt on see, et liikmesriikidel loomulikult on praegu kriis, rahalised raskused, aga meil on see Euroopa ühendamise rahastu ja nüüd olgem siis loomingulised. me ei saa loota ainult avaliku raha peale, me peame mõtlema ka eraraha eh, kaasamisele oluline on, et meie investeerimisstrateegia oleks positiivne ja koordinaatorid mängivad eh, võtmetähtsusega, eh, võtmetähtsusega rolli selleks, et me jõuaksime konkreetsete eh, otsusteni tulevikus. härra Wittenberg. proua Lichtenberger, tahaksin teha omalt poolt mõned märkused endiselt keskendutakse suurtele pikaajalistele projektidele, mis toovad endaga kaasa äh, suuri probleeme ja praeguses äh, finantskriisis isegi suhteliselt rikas riik äh, Austria peab loobuma mitmetest projektidest, kuna raha lihtsalt ei ole ja seda enam äh, kehtib see riikide kohta, kes on suurema finantssurve all, äh, kellel on suuremad riigivõlad äh, kui näiteks Austrial. ja kui nüüd keskenduda rahastamisel tõesti sellistele projektidele, siis oht seisneb selles, et me ehitame välja tõesti vahvad teed, mis võib-olla pärast meie surma alles kasutusele võetakse, aga raha seal sõitmiseks enam ei ole. Saksamaal, Austrias, Kreekas on olukord selline, et äh, kasutatakse uusi maanteelõike väga vähe, kuna lihtsalt äh, puudub äh, raha nende kasutusele võtmiseks, see puudutab ka muid transpordiliike. nii et me peaksime tegema seda, mis on teostatav ja esitama, ehitama eelkõige just selliseid uusi teelõike, mis äh, ei kujune väga kulukaks, aga samas äh, parandavad meie transpordiühendusi. ja need suured projektid on äh, ohtlikud mitmes mõttes. näiteks kui me käisime valdes USA-s ja rääkisime inimestega ja nägime, kuidas asju aetakse, siis äh, jah, see on äh, tõesti väga hea näide selle kohta, kuidas kõrvale lükatakse keskkonna aktivistide mured ja kodanike mured, kuna lihtsalt äh, soovitakse mingit suurt projekti läbi suruda. ja veel üks punkt minu poolt. järjest enam on olukord selline, et äh, mitmeliigiline transport äh, on ettekääne nende lõikude väljaehitamisel, mis muidu toetust eriti ei saaks, seda tendentsi ma ei toeta, kui on, olgugi et ma muidu mitmeliigilisust toetan. härra Van Dalen. suur tänu. kogu see teema on meie jaoks suureks testiks, proovikiviks, sest kõik selle komisjoni liikmed on inimesed, kes ütlevad, et ikkagi oluline on ühendada oma maa teise riigiga, et tegemist on killustatud süsteemiga. ma kuulen, kuidas tuleb ühendada Freiberg ja Kolmar, aga tegelikult me peame otsustama, millised on need eh, tõelised eh, ühendusteed, mis annavad tõelise eh, Euroopa lisandväärtuse, nii et, et praegu on siis niisugune test meil käimas. meil on liiga palju sadamaid. meil ei ole nii palju sadamaid vaja. meil on terve punt sadamaid, mida meil üldse vaja ei ole meil oleks vaja tunduvalt paremini eh, fokusseerida, kontsentreerida ehm, mm, veeteid. mulle meeldib rääkida siseveeteedest ja mul on hea meel, et me sellele nüüd tähelepanu pöörame. Eh, nüüd eh, härra mm, Kantsian, mulle tundub, et kaks minutit selle teema käsitlemiseks ei ole piisav nii ma tõepoolest loodan, et meil on veel võimalusi sellel teemal rääkida aga nüüd ilma detailidesse eh, laskumata ütlen ma, et komisjon on teinud ära suurepärase töö. kuigi nad ei ole sinna kõik hõlmanud, mida me tahaksime, et oleks hõlmatud, on siiski eh, nende töö suurepärane härra Krammer siin nimetas eh, Messinat, aga on ka veel teisi kohti, mida võib nimetada. aga ma loodan, et me tuleme eh, nende eh, arutelude juurde tagasi. tahaksin rääkida pigem praegu meetodist. ma näen, et komisjon on seda teemat tõsiselt arutanud ja koridoride kontseptsioon ei ole tegelikult teatises päris õiget kajastust leidnud, aga eh, see on oluline aspekt selles teemavaldkonnas. üldjuhtimine on asi, mida tuleb eh, eh, käsitleda ja koordinaatorid peavad fassilitaatoritest jõudma otsuste tegijatele ja, ja otsuste elluviijad, peab, nendest peavad saama otsuste elluviijad. ja siis lõpuks prioriteedid. millised on siis järgnevate aastate trendid, tendentsid? mina tahaksin, et see kõik oleks seotud Euroopa ühendamisrahastuga, aga me ei saa tegelikult nii kauaks ootama jääda, me peame selgelt välja ütlema, millised on meie prioriteedid. sest kui Euroopa Liit tuleb välja projekti võlakirjade ideega ja kui ta teeb sellest keskse põhimõtte, projektide puhul, siis eh, meil ei olegi vaja seda rahastut oodata. aga praegusel hetkel on meil finantskriis ja meil on tõepoolest projektid praegusel hetkel käiku laskma eh, jah, ma kinnitan teile, et järgmised kuus kuud me arutame seda teemat väga tõsiselt, meil isegi tuleb kuulamine. nüüd härra Laifrid tänan, esimees. ma tõesti püüan mitte korrata üle seda, mida öeldi ja tahaksin siinkohal äh, öelda kolleeg äh, Siilele, et ta ei istu vasakäärmuslaste pool, vaid äh, üsna keskel tegelikult, kui nüüd täpsemalt vaadata ja esimees, palun need kümme sekundit mulle juurde anda, mis nüüd äh, kulus äh, kolleegidel minu naljale reageerimiseks. olen nõus äh, härra Kraameriga et üle-euroopalised transpordivõrgud peavad looma Euroopa lisandväärtust. aga me ei ole nõus kaugliikluse ja linnalähiliikluse osas näiteks äh, kaugliiklus, kui transporditakse kaupu, mängib väga olulist rolli Euroopa tasandil. räägitakse ju palju sellest, et me peaksime suunama kaubaveod maanteelt rohkem raudteele ja loomulikult on Euroopa Liidu ülesanne luua pikki kaubaveo raudteekoridore, mida saab kasutada ka reisijate veoks äh, kiirrongides, mis võiksid olla alternatiiviks äh, lennuühendustele. ja komisjoni ettepanek siinkohal ei ole sugugi nii halb, me võime loomulikult äh, detailide osas veel arutelusid pidada, aga need välja pakutud pikad lõigud on head, piiriülesed ühendused on väga olulised ja kindlasti ei peaks me üle-euroopaliste transpordivõrkude arendamise all mõtlema riiklikke projekte, vaid ikka piiriüleseid äh, projekte. ja võrgustikust äh, peab äh, kindlasti kasu olema, see peab olema ka kasutatav tulevikus, mitte vastupidi. suur tänu. Mr Tremosa, two minutes please. Tremosa, kaks minutit suur tänu. minu liberaalsed kolleegid siin avaldasid oma arvamust ja mina ütleksin nii, et lugupeetud kolleegid, Euroopa peab tagasi eh, jõudma kasvuradadele, et kaoks vahe Lõuna- ja Põhja-Euroopa vahel ning sellepärast ma ütleksin, et on vaja Euroopa abi on vaja, et vaadataks väga rangelt, milline on tulu, kulude, tulude vahekord. suur tänu, nüüd härra Duran kaks, proua Duran kaks minutit. suur tänu, esimest teen kiiresti. ma mõistan, et see kaheastmeline meetod, mille pakkus välja komisjon, on niisugune, nagu ta on, aga ma juhiksin meie komisjoni tähelepanu linnadele, kes on hõlmatud. Need ei ole mitte tillukesed linnakesed, vaid tõelised suurlinnad, mis on väga olulised, näiteks Liege. Liege'is läheb läbi rohkem kui kakskümmend miljonit tonni kaupu. see on tõeline, eh, see on tõeline mitmeliigilise transpordikeskus ja ma olen nõus kolleegiga, kes ütles, et ida-lääne ühendus äh, näiteks läbi Kölni on väga oluline. sellepärast, et see on ikkagi tõeline selgroog ja see peaks olema ettepaneku osaks. suur tänu ja nüüd äh, härra Pööker, kaks minutit. tänan, esimees ma toetan komisjoni ettepanekut, sellepärast et see toob endaga kaasa lisaväärtuse. praegu üritatakse tükeldatud äh, valdkonda konsolideerida ja paika panna kümme koridori. Balti Aadria koridor on hea näide selleks, kuidas Läänemeri ühendatakse Aadria merega see võimaldab äh, katta transpordis pikki vahemaid. minu palve raportöörile on järgmine. peaksime kõrvaldama olemasolevad barjäärid nii, et äh, saaks ühe veduriga tõesti sõita Tallinnast Ravennasse, Aadria mere äärde. ja kindlasti tuleks äh, ette näha vastavate tehniliste eelduste elluviimine ja vajaduse korral ka ümberlaadimiskohad. kui Euroopa Liit surub läbi teatud põhivõrkude ehitamist, siis tuleb tagada ka näiteks äh, mürakaitse, mis on kodanike jaoks kindlasti väga oluline teema. komisjon pakub välja, et äh, Euroopa koordinaator kontrollib, et need rahalised vahendid, mis eraldatakse, tõesti äh, leiavad kasutamist ettenähtud eesmärgil nii et äh, kontrolli, tähendab usalda, aga kontrolli. proua Jaala Sender, palun. suur tänu, president. ka mina tahaksin toetada seda ettepanekut, et me peame saama üle egoismist ja enesekesksest lähenemisest meil peaks olema Euroopa tasandi juhtimine nende võrgustike edendamisel. kolleeg Komotsakos, teile ütleksin, et äh, meil tuleks veel rääkida täpsemalt esimesest koridorist, võib-olla saame tulla tagasi komisjoni algse ettepaneku juurde. Euroopa Komisjonil on pandud paika selge lähenemine selle kohta, millele tuleks rahastamisel keskenduda. härra Komutsakos, te räägite sellest, et äh, meetod on vastuvõetav, aga minu arvates äh, peaksime natuke metoodikasse veel süvenema, tegema natukene sisulist äh, tööd. siis artikkel viiskümmend üheksa, viivitused, kas on õigustatud ja nii edasi. ka sel teemal peaks veel natukene arutelusid pidama. edasi põhimõte kasuta või kaota kasutamisõigus, väga oluline põhimõte ja härra Komotsakos, kui te räägite paindlikkusest, kas te mõtlete siis äh, teatud äh, rakendamistähtaegade paindlikkust või ja nüüd äh, siin mainiti kaubaveokoridore põhjenduspunktis. siinkohal ei tohiks me olemasolevaid äh, koridore blokeerida. edasi delegeeritud õigusaktid, kolleeg Ertu, kolleeg Kumutsakos, ma arvan, et siinkohal me peaksime veel mõningaid muudatusi äh, sisse viima. ja küsimus komisjonile, mis saab äh, täitevagentuuri rollist? proua Wortmann-Kool, palun. Die eh, de commissie geprezen hebben uh, voor de voorstellen die toch liitun äh, nendega, kes õnnitlesid äh, komisjoni ja ütlesid, et see on heaks äh, läbirääkimiste aluseks. komisjon on arvestanud ka sellega, mida parlament on varem selle teema kohta öelnud. meie omalt poolt oleme nõudnud, et meil peaks olema turvalised parkimiskohad, veoautojuhtidele maanteede ääres. ja seda kõike selleks, et meil oleks võimalik äh, kasutada mitmeliigilist transporti. ja kui vaadata praegusi uusi ettepanekuid, siis siit on puudu ettepanekud äh, siselaevanduse kohta. siin on meil suur lõnk veel täita edasi, mis puudutab veel võrku, siis äh, väga oluline on tagada mitmeliigilisus, äh, pidades silmas ka meretransporti ja raudteed ja ühelt transpordiliigilt teisele üleminek peab toimima mõlemat pidi. küsimus on ka selles, kas äh, siselaevandussadamad peavad olema põhivõrgu osaks või mitte. võib-olla ka mitte, võib-olla peaksime valima teistsuguse lähenemise. aastateni kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat kolmteist on ette nähtud äh, ju ainult null koma kolm protsenti vahenditest äh, sisesadamatele ja detailidesse lähen äh, järgmistel aruteludel põhjalikumalt. kolleeg Senalova. sooviksin kommenteerida raportööride poolt öeldut ma toetan üle-euroopalise transpordivõrgu arendamist, üldvõrku, põhivõrku ja kindlasti meil peaks olema piiriülesed ühendused esirinnas. mis puudutab nüüd TNT äh, määrust ja meetodeid, siis äh, kohalikud ja äh, piirkondlikud omavalitsused ei tohiks äh, siit tööst kõrvale jääda, nende ettepanekuid tuleks arvesse võtta. ja mis puudutab nüüd äh, meetodeid, siis oluline on arvestada piiriüleseid elemente, sotsiaalseid sidemeid liikmesriikide ja naaberriikide vahel Tšehhi Vabariigi seisukohast on oluline, et meil oleks ühendused mitte ainult äh, Saksamaaga, vaid ka Slovakkiaga ja tuleb paika panna ka see, milliseid linnu defineeritakse suurte linnadena. Euroopa Liidu lisaväärtus peab olema ka selgemalt välja töödud, välja toodud. peaksime defineerima ka kindlasti ühishuvi pakkuvad äh, teenused ehk ühishuvi projektid. osades liikmesriikides on äh, probleeme selles vallas, et meil ei ole kogemust äh, taoliste projektide ettevalmistamisel liikmesriigid ei peaks olema sunnitud kasutama kalleid konsultatsioonifirmasid, sellepärast et see tõstab kulusid. ja siis äh, kasuta või kasutamisõiguse kaotamine järgneb põhimõte, see peaks kaasa tooma kvalitatiivsete projektide kaasrahastamise TNT võrgustikest või muudest võrgustikest. ja lõpetuseks äh, piiriülesed projektid kindlasti tuleks äh, tugevdada koordinaatorite rolli ja nad peaksid parandama koostööd liikmesriikide vahel ja vähendama bürokraatlikku koormust. proua Tsikau. tänan. TNT uus äh, metodoloogia peaks kindlasti tagama äh, praeguste lünkade ületamise ja tagama head ühendused nii liikmesriikide vahel kui liikmesriikide sees ja panustada tuleb mitmeliigilisele transpordile. kindlasti tuleks toetada merendust ja siselaevandust. ja ma toetan kindlasti sadamate ja muude transpordiliikide vahelist äh, üleminekut. transporditaristu liikmesriigid on väga erinevas olukorras, eriti kui võrrelda Ida- ja Lääne-Euroopat. et tagada läbipaistvus, siis on oluline, et meetodid, äh, millest me lähtume, oleks äh, mainitud tekstis, näiteks lisas. lisa kolm sisaldab äh, kaarte, mis näitavad ühendusi liikmesriikide vahel. Rumeenial on äh, pikk piir Ukrainaga. ja ma arvan, et äh, tuleb arvestada nii piiride pikkusega kui ka erinevate transpordiliikidega oluline on, et me saaksime olemasolevat määrust muuta, kuna tegemist on väga tähtsa teemaga, ükskõik, kas me räägime laiendatud äh, võrgust, äh, mis peab olema lõpule viidud äh, aastaks kaks tuhat kakskümmend viis või põhivõrgust, mis peab olema valmis aastaks kaks tuhat kolmkümmend. ma toetan teatud Rumeenia võrkude kaasamist rahastamisvõrku, mis tagavad ühenduse Rumeenia, Ukraina ja Moldova vahel. tänan. lõpetuseks paar sõna ka enda poolt. ma tahaksin äh, siinkohal julgustada kaasraportööre kui me alustasime üle-euroopalise transpordivõrgu teemaga, siis äh, tekkis kohe selline soovnimekirja mentaliteet, mis oli täiesti äh, eeldatav, siis jah, see meenutas äh, mulle üheksakümnendate aastate algust, kus komisjon kõigepealt tuli välja kaartidega ja loomulikult siis parlamendiliikmed hakkasid sinna joonistama soovitavaid äh, teid, nii et äh, võib-olla kaardidest ei peaks selles töös äh, algust tegema ja kui me räägime DNT-st, siis see E-täht seal sümboliseerib Euroopat, see ei viita riiklikele võrgustikele, vaid tegemist on Euroopa võrgustikega. nii et Euroopa lisandväärtus peab äh, olema kõige olulisemaks äh, prioriteediks. kui liikmesriigid tahavad äh, esitada maanteid või raudteid või arendada siselaevateid, siis nad võivad seda loomulikult teha oma vahenditega. aga kui nad kasutavad Euroopa vahendeid, siis Nad peavad seda kõike tegema kooskõlas Euroopa Liidu prioriteetidega, mitte ainult lähtuma oma riiklikest prioriteetidest. ma arvan, et meie siin omavahel äh, lahingut pidama ei hakka, meie suudame kokku leppida, loomulikult igalühel on siin omad äh, lemmid, äh, lemmikprojektid, ja Jan äh, on arvamusel, et Tšehhi Vabariik on siin suur must auk ja soovib äh, selle ära kaotada, mina arvan, et see nii ei ole, aga ühesõnaga, meil on paika pandud äh, parameetrid, me teame, mida me tahame teha ja kuhu me tahame minna, aga lahing tuleb meil lüüa ministrite nõukoguga ja siin ei maksa endale illusioone luua. ja kui te arvate, et kolleegidel Ertugil ja Kumutsakosel on raske DNT-ga, siis äh, mõelge, kuivõrd raske on kolleeg Ajala äh, Senderil, kui me hakkame rääkima Connecting äh, Europe'ist. ühtekuuluvusriigid juba praegu koputavad mu uksele ja kaebavad, et te võtate meie raha ära. ja see näitab, kuivõrd keeruline töö meil ees on Euroopa Parlamendina. peame paneme paika omad seisukohad äh, selles osas, mida me äh, soovime TNT-lt, nii et ma soovin äh, mõlematele raportööridele julgust ja kannatust. Teil on kindlasti vaja kannatust, et jõuda selleni, mida me parlamendina soovime saavutada ja kindlasti on oluline välja saata ka tugev parlamendipoolne positsioon nii. ja nüüd äh, kolleeg Pakevis äh, soovib sõna, tema tavaliselt saab sõna võtta TNT-ga seoses. ja kui äh, te jätaksite natuke aega ka kaasraportööridele, siis ma oleks tänulik. First debate uh, among uh, MEP-s and in this committee, so I don't think I need to come in very long. tänan vastan äh, kiiresti mõnedele küsimustele ka kirjalikult. kuulasime arutelu ja variraportööride tehtud töö kokkuvõtet, liikmesriikide seisukohti ja loomulikult äh, me teame, kuivõrd äh, suure väljakutsega me silmitsi oleme, me loome praegu Euroopa Liidu taristupoliitikat, mis on üks siseturu alustaladest samas me saame aru, et TNT äh, loomiseks meil on vaja liikmesriikide poolset äh, pühendumist Euroopa Liidu institutsioonide suurt panust, samuti ka liikmesriikidelt suurt panust. me peame ehitama uut taristut ja optimiseerima olemasolevat. see ongi meie ettepaneku üdi ja kindlasti nõukogu ja parlament kaasotsustamismenetluse käigus parandavad meie ettepanekut vastavalt. komisjon loomulikult on äh, igati plaanis, äh, komisjonil on plaanis tulla kuulamisele, mida plaanivad korraldada kaasraportöörid. me kindlasti oleme valmis täpsemalt selgitama üldvõrguga ja põhivõrguga seotud, mis on selle ettepaneku äh, põhiosad, nii et äh, me oleme täielikult valmis tegema ka edaspidi koostööd äh, kaasraportööridega ja teie komisjoniga järgnevatel kuudel. arutelud saavad olema kindlasti keerulised, mitte just siin, vaid kolme institutsiooni vahel sellepärast et äh, Euroopa tasandile keskendumine on tihtipeale teema, mida mõnes teises institutsioonid ei saa tugevalt läbi suruda. ja nüüd äh, siis edasi, Georgios, palun uh,. Thank you, chair um.... aitäh, eesistuja. tahaksin tänada kõiki kolleege, kõiki neid kes on tänases vestluses osalenud. tahaksin tänada ka kaasraportööre. siin olid mõned väga huvitavad punktid, mida me kindlasti arvestame oma edasises töös. ja ma väga loodan, et see koostöö jätkub. kindlasti luban ise koos kaasraportööriga öö, äh, seda koostööd jätkata mõned küsimused esitati otse mulle, niisiis tahaksin anda mõned lühikesed vastused, eriti proua Aiela Senderile, aga on ka teisi võimalusi, kuidas me kokku saame, saada saame ja näiteks arutada seda, kuidas Connecting Europe äh, programmi edasi viia. loomulikult suhtleme ka CEF-i raportööridega kindlasti oleme nõus seda kõike arutama ka komisjoniga. küll aga tahaksin viidata tähtajale, keegi viitas tähtaegadele ja sellele, kui paindlikud me saame olla, mida tähendab siin paindlikkus. minu, mina isiklikult ja Ismail arvab samamoodi meil ei ole tegelikult probleemi sellega, kui tähtaeg on kaks tuhat viiskümmend inim-, mõned inimesed tahaksid aga suuremat paindlikkust. usun, et peamine argument paindlikkuse poolt on see, et äh, tekst räägib vahearuandest aastal kaks tuhat kakskümmend kolm, nii et sinnamaani on meil aega selleks, et lahendada ära kõikvõimalikud nõrkused ja muud probleemid, sellega võib hakkama saada aastaks kaks tuhat kakskümmend kolm. usun, et meie ajaraamistik on piisav selleks, et kõik probleemid ära lahendada. kui ütleksin neile, kes räägivad, et ajastus on problemaatiline, aastal kaks tuhat kakskümmend kolm on meil võimalus teha vahekokkuvõte. kui me võtame nüüd see, et kaota või ka, äh, kasuta või kaota me peame rakendama selle tohutu suure Euroopa transpordiprojekti. ning uued turud, kui me tahame seda saavutada, peame olema väga kindlameelsed finantseerimise poole pealt selles suhtes, kuidas öö, ähm, finantseerimine ellu viiakse, seetõttu on tõepoolest küsimus selles, et me kas kasutame selle ära või kaotame. me peame vaatama, kuidas seda finantseeringut ära kasutada, me peame teada saama, milline finantseering on üldse võimalik, kui liikmesmaa kaotab finantseerimise võimaluse esimeses faasis, siis tal peab olema võimalus olukorda parandada ja uus taotlus esitada. see on võimalus, mida me võiksime kasutada. ja ma arvan, et kui me seda meeles peame, siis see on üsna realistlik variant, kuidas finantseerimist saavutada kui me nüüd koridoridest räägime, räägime, siis ma arvan, et transpordikoridorid oma loomult see teema tuleb ära lahendada juhistes, guideline'ides ja vähem puuduta seda Connecting Europe programmis. meie arvates tuleks paremini analüüsida seda, mis need koridorid täpselt on, kuidas neid tuleks kasutada ja see tuleks kõik guideline idesse kirja panna. aga ma ei tahaks mingisuguseid konflikte siin põhjustada Connecting Europe äh, programmiga, nende inimestega seal, see on lihtsalt minu seisukoht ja loomulikult on võimalik seda täiendavalt arutada. niisiis see on praegu minu poolt kõik, ma arvan, et meil on veel aega, meil on võimalus vahetada arvamusi selle üle ka ees, eesvõtte perioodide jooksul. härra Reeto. suur tänu, esimees. suur tänu ka minu poolt äh, kolleegidele huvitavate sõnavõttude ja panuste eest. kõigepealt äh, tahaksin esile tõsta, et äh, meie Euroopa Parlamendina peame võtma tugeva seisukoha läbirääkimisteks nõukoguga. parlamendis me kindlasti jõuame kokkuleppele ja lahendusele, see on teostatav, aga lahendamata küsimused äh, loomulikult tõusetuvad siis hoopis nõukoguga, mitte läbirääkimistel kolleegidega siin kogu arutelu käigus ei ole räägitud äh, sellest, miks komisjon sellise ettepanekuga välja tuli. ka riiklikes aruteludes me peame toonitama, et tegemist äh, on äh, olukorraga, kus meil oli kaheaastane konsultatiivfaas, liikmesriigid olid esindatud, nii et äh, ministrite nõukogu peaks äh, kindlasti ka siin härjal sarvist haarama. ütleksin kolleeg äh, Ajala Senderile, et mis puudutab delegeeritud õigusakte, siis oma sõnavõtus ka ütlesin, et me peame sel teemal veel arutama, et äh, kuidas peaks olema võimalik äh, projekte algatada, mis vastavad äh, meie poolt paika pandud metoodikale. ja siis, mis õigusakte konkreetselt puudutab, siis äh, ei tohi lubada seda, et parlamendist minnakse mööda. nii et kindlasti me peaksime niivõrd palju kui võimalik tegema seadusandlusmenetluses ja vähe delegeeritud õigusaktide kaudu. nüüd äh, täitev äh, amet, seda mainiti ka, see on seotud omakorda nende koridoride ja koridoride platvormidega. mina ei ole täitev ametkonna tugevdamise vastu, ma ei ole selle vastu, et anda talle rohkem pädevusi, et kiiremini eesmärgile jõuda. väga oluline on aga viidata siinkohal Euroopa Komisjoni läbipaistvus ja teavitamiskohustusele. kuulamine meil tuleb äh, arvatavasti maikuus ja info avaldamisega ei peaks ootama komisjon selle ajani, sest meil on siin mitu kuud äh, nüüd vahepeal aega. metoodika tuleks äh, selgemaks rääkida juba enne kuulamist ja mis puudutab veel nõukogu, siis äh, need kolleegid, kes rääkisid ühtekuuluvusfondiga seotuste rahastamisest, siis äh, mitmed aspektid ei ole veel selged, et äh, mis see kasuta või kaota põhimõte ikkagi tähendab, kas siis liikmesriigid kaotavad selle raha ja kui nad selle kaotavad, siis mis nad peavad tegema, et seda kaotust vältida. ühesõnaga, need on teemad, mis huvitavad meie kolleege ja kindlasti huvitaksid need ka riiklikke parlamente. koridorid ja koridoriplatvormid on ka teemad, mille osas meil ei ole täielikku selgust, ei ole teada, milline saab olema koordinaatorite roll ja funktsioon. Need aspektid on selgelt teksti sisse toodud, aga tõlgendamist tuleb veel täpsustada, tuleb pakkuda rohkem infot, et kõik oleks läbipaistev. veel kord äh, suur tänu kõikidele kolleegidele ka kriitika eest ja kindlasti võtan äh, kõike kuuldud arvesse. tahaksin tänada teid kõiki, tänada komisjoni liikmeid distsiplineerituse eest, et me ei pidanud üle aja minema, jäid, jäime oma aruteludeks ette nähtud aja juurde, no ma kordan, see on jätkuva diskussiooni osa ja meil läheb mingi kuus kuud, enne kui me hääletuseni jõuame, vähemalt kuus kuud, enne kui me jõuame hääletuseni Transpordikomisjonis. tänan teid kõiki selle debati eest, meenutan teile, et homme hommikul kell üheksa null null on hääletus härra Taylori raporti suht üle, niisiis palun võtke hääletuskaardid kaasa, suur aitäh ja esi-, esimees tänab ka tõlke aitäh!